meine Damen und Herren. lugupeetud daamid ja härrad. proua Tšernaku raport on meil järgmisena päevakorras Euroopa Liidu sõjalised struktuurid, hetkeolukord ja tuleviku väljavaated, härra Lamstorf. jah, härra esimees, enne kui me hakkame hääletama, tahaksin siiski ühe mõtte välja tuua parlamendi, meie esi-, komisjoni otsusele, aga miks te praegu sellest räägite? ei, ma tahan tulla tagasi selle Iraagi arutelu juurde, mis eile meil toimus komisjonil. ma teeksin ettepaneku, ettepaneku, et tulevikus peaksime hoolitsema selle eest, et see arutelu öö, äh, et seda ei hõlmaks, ei haaraks enda kätte inimesed, kes tegelikult ei ole meie komisjoni liikmed, et tulevad siia suvalised inimesed kohale. see, kuidas eile ju need asjad käisid, olid minu arvates väga ebaväärikad nii meie komisjoni kui ka parlamendi jaoks ja mul oleks väga hea meel, kui sekretäriaat võiks loominguliselt sellesse küsimusse suhtuda ja mõelda, kuidas tulevikus sarnaseid olukordi vältida. ma tahtsin öelda, et eile pärast Iraagi arutelu väga paljud kolleegid olid tegelikult täiesti šokis sellest, mis siin toimus ja ma saan sellest väga hästi aru. suur tänu, härra Lambsdorff, jah, laiendatud juhatuses me arutame seda küsimust, kuid ma ei luba teile mitte midagi, et me muudame, sest kõik kõnelejad, kes kohal olid, olid kaks või kolm, kes ei kuulu meie komisjoni me lugesime eile need inimesed kokku, sest ka meile hakkas see silma ja siis vaatasime, kes on liige ja kes mitte, sest ka mulle jäi alguses selline mulje aga tegelikult ei olnud asjad nii. teiseks, millised kõnelejad meil on, see on koordinaatorite ja fraktsioonide otsustada. mina siin esimehena ei hakka sekkuma. see ei saa olla ka minu ülesandeks, et mina hakkan siin kedagi välja selekteerima. mina pean olema erapooletu, täiesti erapooletu, teised peavad ka sõna saama ja äh, kui nemad on poliitiliselt organiseerunud, siis on see nende õigus ja isegi kui minu arvates nad olid valedel põhjustel organiseerunud, mina ei saa seda vältida, eriti kui kõik ülejäänud seas magavad. lihtsalt, et seda nüüd julmalt välja öelda. aga laiendatud juhatuses arutame seda küsimust ja eks me siis näe. Dass ich arg verwundert bin. Weil wie würde denn jemand bei uns im Äh, tahaksin siiski veel öelda, et äh, et igaüks peaks kõigepealt vaatama, kuidas on asjad tema koduriigis, koduõuel. me rääkisime kolmekümnest tuhast, tuhandest ruutkilomeetrist, äh, mida valitsevad inimesed, keda nimetatakse illegaalseteks välismaalasteks. lihtsalt mõelge selle peale, millised tagajärjed sellel on. ükskõik, mis seal laagrites ka ei juhtuks äh,, et inimestel ei ole isegi lubatud mobiiltelefoni omada, et neil ei ole võimalik internetti kasutada. Mm, see meenutab mulle teatud ususekte Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, USA-s ja Tšiilis. ma saan aru, seda ei saa nüüd üks-ühele võrrelda, aga tegemist on ajupesuga, ajupesuga, mitte millegi muuga ja sellepärast me kontrollime, kas kõik need avaldused on õiged ja kui see on tõsi, siis tegemist on dramaatilise skandaaliga. see, on õudne, et selline rünnak toimus, aga iga iraaklane on praegusel hetkel rohkem ohus kui need inimesed seal laagris. iga Iraagi kodanik äh, on roh-, suurema ohu all kui põgenike, äh, kui inimesed laagris jah, tõesti, tegemist oli rünnakuga ja mina tõesti ka ei poolda väga neid mušedine. aga poliitiliselt ei saa me mitte midagi teha ja siin tuleb ka väga selgelt see eristus teha selleks, et need asjad oleksid selged ja ma leian, et härra Koobler on kaks aastat väga rasket tööd teinud ja seda hästi, väga hästi ja ma loodan, et te panete selle lause ka protokolli kirja. et see oleks seal selgelt kirjas, et äh, eilne arutelu oli väga silmakirjalik ja tasakaalust väljas. ma arvan, et seda tuleb veel kord selgelt välja öelda ja seepärast äh, mina toetan selles küsimuses härra Koblerit äh, ja kui teie toetate mind, siis andke teada, kuid mulle jääb siiski mulje, et minu arvamust jagab enamus väliskomisjonist ja ma kavatsen härra Koblerit ka tulevikus toetada ja ütlen seda ka avalikult välja. aitäh, Anna! toetan täiesti sinu seisukohta, meil oli võimalus, äh, on võimalus seda arutada laiendatud juhatuses, kuid tahtsin lihtsalt öelda, et äh, sind ei olnud siin, kui ma eile ütlesin, et kuna Euroopa Liit maksab kaksteist miljonit eurot meie maksumaksjate raha, siis me palume Lady Ashtoni teenistust, et ta tuleks meie ette, kuna meie maksame meil tuleb aidata äh, ümberjaotamist teha ja äh, kui need organisatsioonid satuvad ajupesu tagakiusamise äh, ohvriks, siis tõesti see on väga kurb. nii nagu see eile juhtus ja muide, rünnakud ei olnud mitte ainult härra Ko-, Koobleri vastu, vaid ka Jana Hibaskova, kes on Euroopa Liidu delegatsiooni juht, teda on ka taga kiusatud. mina olen Iraagi delegatsiooni liige ja väga vähesed äh, käivad seal kohal, välja arvatud Muhadžiini, Muhadžiini inimeste toetajad ja suursaadik Koobler, tema naine ja Jana Hibaskova sattusid eelmine kord äh, viimasel kohtumisel isiklike rünnakute alla ja minu fraktsioon äh, avaldab protesti, see on tõesti laastamas meie mõju Iraagis, meie võimalust koostööd teha meie Iraagi kolleegidega. varem nad käisid varem siin, nüüd enam mitte, sest me räägime ju ainult muhatšediinidega. debatt anfangen. Thank you, I would like to comment a little bit. jah, eh, ka mina soovin natukene kommenteerida, ütleb härra Landsbergis. me räägime siin põgenikest eh, ja nende ümbersuunamisest, me peaksime mõtlema selle peale, osa nendest on eh, saadetud surnuaedadele, neid on rünnatud Ashrafis näiteks ja mitte ainult iraaklased ei rünnanud neid, vaid ka Iraani äh, väed äh, on neid rünnanud, neid on rünnatud ka nendel territooriumitel, mis on Iraagi valitsuse kontrolli all. me räägime põgenikest äh, nagu muhatšiniidid. seal on ohvriteks olnud inimesed, kes ei ole mitte kunagised moodi džiinid, vaid nad on sündinud Iraagis, nii et tõesti, ma arvan, et äh, seda tuleks selgitada praeguses arutelus. ja mis puudutab härra Koblerit, ma küsisin temalt eile kahte küsimust. üks oli praktiline küsimus uurimiste kohta ja teine puudutas eh, Iraani sekkumist ja tema koostööd Teheraniga. ta ei vastanud minu küsimustele. seetõttu ma ei annaks oma poolthäält. Uh, I... suur tänu, ütleb proua Lunatšek, tahtsin lihtsalt oma fraktsiooni nimel selgitada, et mina toetan täielikult äh, seda, mida ütles esimees Prokk. ma paluksin isegi, et me laiendatud juhatuses täna pärastlõunal arutaks seda küsimust ja oma fraktsiooni nimel ütleksin ka, et me toetame härra Kooblerile kirja kirjutamist. suur tänu, ütleb härra Prokk. ka mina arvan, et või kui mõelda selle peale, et varem toetasid kommunistid neid inimesi, siis tegelikult äh, imestan ma selle üle, kuidas need äh, toetuste jõud on siin muutunud ja milline rotatsioon siin kojas toimub? jah. Uh, jah, nii need asjad on ja see ajab mind segadusse nüüd Marietta Tšenaku raport. see raport mind küll äh, ümber ei löö. Marietta, kas sul on midagi veel lisada? jah, suur tänu. juba eile saatsin ma laiali hääletusnimekirja sellisel kujul, nagu ta minu arvates välja peaks nägema, vastavad äh, kompromisstekstid ka. ma arvan, et suulised muudatusettepanekud on kõigile teada, neid probleeme ei tohiks olla. suur tänu, kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükkatud. üksteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi järgmiseks komprom-, äh, vabandust, muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, era-, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud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 nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. soovite kontrollida? nelikümmend seitse. Oh, oih, pole kaartigi sisse pannud ah, äh, hääletus on alanud. aga ma ei ole veel hääletust lõpetanud <laughs> nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli kaheksateistkümne vastu. nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viiskü-, viiskümmend kolm poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, seitsekümmend poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ka kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend viis koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada kaks ja sada kak-, kolm poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud. sada neli poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud üks poolt koos suulise muudatuse ettepanekuga neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõplik hääletus elektrooniliselt äh, kogu kunstiteose üle. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. Mit 33 zu 11 Stimmen. kolmkümmend kolm poolt, üksteist vastu. palju õnne, proua Tšernaku! Wir kommen jetzt zum Bericht. Bitte sehr. Κύριε Πρόεδρε, απλώς ήθελα να πω ότι σε αυτό το θέμα... Suur tänu! Tahtsin lihtsalt öelda, et äh, minu fraktsioon selles küsimuses äh, kavatseb koostada vähemusraporti ja järgmise raporti puhul teeme me seda ka. suur tänu, teil on see võimalus. ja proua Gomes, palun. suur tänu, lihtsalt äh, tänan lühidalt kõiki kolleege, kellega tegime koostööd äh, ja suur tänu kompromissettepanekute koostamise eest, suur tänu ka minu assistendile, kes tõesti minuga koos tegi ränkrasket tööd. So, wir kommen zum Ende, äh, zum Kompromiss. nii, kompromissettepanek kuus, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend, ei, see langeb ära, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, mis selle viiekümne viiega sai? tagasi lükatud, nii et siis viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend ei, ei, ei, kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kus ta ka poleks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud soovite kontrollida? mul oli küll tunne. hääletus on lõppenud. üheksateist kahekümne nelja vastu. mis nüüd, kakskümmend neli, eks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud suuline muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu kontrollime, tundub, et vastu võetud. Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud. kakskümmend üks kahekümne kolme vastu, aga mis nüüd siis? Äh, kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud, kompromissettepanek üksteist, poolt vastu, erapooletu vastu võetud ja edasi üheksakümmend neli. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek. kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi, vastu võetud, vabandust. sada üksteist kontrollime elektrooniliselt. So, Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud ähm, kakskümmend seitse seitsmeteistkümne vastu, vastu võetud sada neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu. kontrollime. mul jääb kaitsema alles, noh? hääletus on lõppenud abgelehnt. tagasi lükatud. mustroheline koalitsioon ei ole siiski veel läbilöögivõimeline. kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu. kontrollime elektrooniliselt. järgmine konservatiivide ja roheliste katse. hääletus on lõppenud seekord kakskümmend kolm, kakskümmend ühe vastu, vastu võetud kompromissettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi suuline muudatusettepanek seitse, kus see nüüd on, järgmisel leheküljel kes on poolt, suuline muudatusettepanek seitse, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime elektrooniliselt. null on ainult üks. Abstimmung ist geschlossen. Oh. Donnerwetter, zukunftsträchtig. ossa oh, jummal küll, see on täiesti tulevikku viiv tee juba. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. kontrollime elektrooniliselt. Nein, das ist Gemüse. Ist geschlossen? kolmkümmend neli kümne vastu, ma nüüd äh, kutsuksin siiski üles käsi tõstma. jah, ja äkki peaks ka kohvi muretsema. jah. Ähm, dafür sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissid õnneks seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, siis edasi sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletu. veel kord, neliteist poolt, vastu, erapooletu. Anna hääletab nii poolt, vastu kui ka erapooletuna või? sa hääletasid kogu aeg, isegi siis, kui me ei hääletanud. viisteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm, kakskümmend üheksa langeb ära, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, suuline muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm ja üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis kas me võime viis kuni kaheksa kõik koos hääletada, viis kuni kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. elektrooniline hääletus kogu projekti üle. hääletus on lõppenud täpselt sama tulemusega kui eelmine raport vastu võetud. ah ei, ei, siiski üks erapooletu, keda enne ei olnud. kolmkümmend kolm üheteistkümne vastu, üks erapooletu. palju õnne, Marietta! Äh, Anna, Anna, jah, õigus, nüüd oli Anna, enne oli Marietta. kongeniaalselt Wir kommen jetzt zum Bericht äh, Graf Lambsdorff. Graf Lambsdorff. Alexander, hast du etwas zu sagen dazu? kas sul on veel midagi juurde lisada? suur tänu kõikidele variraportööridele ja kõikidele teistele, kellega tegime suurepärast koostööd. kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, noin, üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kakskümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükat-, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, e, see nüüd küll selge pole, kontrollime, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. kolmteist kolmekümne ühe vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis edasi kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt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 nelikümmend viis poolt. jah. lihtsalt selgituseks ütleb härra Graf Lambsdorff, siin on tehtud ühine suuline muudatusettepanek. me oleme kokku leppinud selles osa, et me läheme veelgi sügavamale, et kuidas selle suulise muudatusettepanekuga on? see on väga ajakirjanduslik. ma ei hakka seda kõike ette lugema, aga me hääletame selle üle, mis on hääletusnimekirjas. selge, nii et koos suulise muudatusettepanekuga üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. see nüüd küll selge pole, nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, no laske käia. aga Marietta, usu mind. I am angry with that like you, but doesn't. Andrew, ma olen nagu sina, aga sellest pole kasu. hääletus on lõppenud kakskümmend üheksateistkümne aasta, ma ju ütlesin teile <laughs> Stimmen, äh, zwei Stimmen kommen nie. David 12, ne? David 12, dafür? arengukomisjon kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend, nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu er-, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletu. jällegi ebaselge, nii et elektrooniline hääletus. Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üks kaheksateistkümne vastu. viiskümmend poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud, täpselt sama hääle enamusega. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend seitse pool, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek viiskümmend kaheksa. kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi seitsekümmend neli, teine osa, esim-, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, ei, kahes osas on see esimene osa, kes on poolt, jah. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt ja kes on vastu, tähendab, kes on vastu? kes on poolt? kuulake mind, kes on poolt? teine osa, kes on poolt? kes on poolt? vastu? erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seit-, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sotsiaaldemokraadid ju hääletasid ka poolt. Te hääletasite ju poolt. jaa, jaa. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa veel kord, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. nüüd otsustavad liberaalid. kui kõik ütlesid jah või ei, siis liberaalid on kaalukeeleks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 <laughs> me ei hakka nüüd uuesti hääletama, sest me ei saa ju kontrollida, aga hääletame veel korra. kaheksakümmend kaheksa, veel kord. hääletus on lõppenud. So schnell kann das sieht man die Macht des einzelnen Abgeordneten. nüüd näete, kui suur on ühe saadiku võim. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu. jällegi selline napp-napp hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. see oli üheksakümmend, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, üheksakümmend kolm langeb ära, kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud ja edasi muudatusettepanek üheksakümmend kuus. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. see on nüüd ebaselge. veel kord, üheksakümmend kaheksa elektrooniliselt. hääletus on lõppenud kakskümmend kaks kahekümne kahe vastu tagasi lükatud. härra Paletskis. äkki ei tasuks magada? üheksakümmend üheksa. üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletu vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. see on Rahvapartei üksi, ma ei näinud mitte kedagi teist. arengukomisjon üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, arengukomisjon kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud areng, ah, sada kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. arengukomisjon üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. arengukomisjon kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. arengukomisjon kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. arengukomisjon neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kui, kuidas sotsid hääletasid? vastupidiselt Anna hääletas poolt ja teised vastu, eks? ülejäänud ei võtnud üldse osa. sada kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. arengukomisjon viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. arengukomisjon seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. arengukomisjon kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletu, taga, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist, kontrollime. Against vastu, härra Paletskis, olete te vastu? hääletus on lõppenud. kakskümmend neli kuueteistkümne vastu, vastu võetud. rahvapartei ja kuue koalitsioon oli võitmatu. kuusteist poolt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 nüüd järgneb päevakorras äh, Valgevenet puudutav äh, raport, see on soovitus nõukogule, komisjonile ja välisteenistusele. tahaksin teile öelda, et punkt kümme kolmkümmend alustame me arutelu Bangladeshi välisministriga. ja ma leian ja tahan ka fraktsiooni töötajatele öelda, et sellistes olukordades peaks vähemalt äh, pool rahvast kohal olema, kui sellised äh, kõrged külalised tulevad ja tühja saali ees kõnelevad, siis see pole ka väga naljakas. nii et sotsiaaldemokraatide assistendid, äkki te kuulaks nüüd esimeest? aga see <laughs> ei mõju absoluutselt. nagu kodus <laughs> So härra Paletskis. härra Paletskis. aitäh. lugupeetud kolleegid. viimase üheksateistkümne aasta jooksul on Euroopa Parlament võtnud vastu kolmkümmend seitse dokumenti, milles käsitletakse Valgevenet ja veel seitsekümmend üks dokumenti, milles Äh, arutatakse olukorda selles riigis ja veel mitmetes teistes riikides. sellele vaatamata äh, on praegu esimene kord, kui me arutame Valgevenet ja suhteid Euroopa Liidu ja Valgevene vahel, mitte reaktsioonina negatiivsetele uudistele sellest riigist, vaid pigem äh, üritame analüüsida olukorda ning pakkuda välja konkreetseid poliitilisi tegevusmeetmeid. mai keskpaigas olin neli päeva Minskis, kus kohtusin äh, Äh, valitsuse ametnikega ning samuti kodanike ühiskonna esindajatega, opositsioonijuhtidega, ekspertide ja suursaadikutega. Äh, äh, Vilniusesse tagasi pöördusin tundega, et võib-olla on võimalus teatud tingimustel taastada poliitiline dialoog Minskiga, see oleks kasulik nii Euroopa Liidule kui ka Valgevene kodanikele samuti looks paremad tingimused vabaühenduste tegevuseks, opositsiooni tegevuseks ja vaba meedia tegevuseks. seda tunnet kinnitasid ka mitmed Brüsseli ametnikud, samuti ametnikud Vilniuses. Vilniuses toimub ka idapartnerluse järgmine tippkohtumine. me peame Äh, taastama selle õhkkonna, mis äh, kadus kaks ja pool aastat tagasi ja võib-olla peaksime minema veelgi kaugemale. aga see on võimalik ainult siis, äh, kui tingimusteta ja koheselt vaband-, vabastatakse poliitilised vangid ning nad rehabiliteeritakse. Valgevene opositsioonierakonnad nõuavad dialoogi jätkamist pärast seda, kui see tingimus on täidetud. antud hetkel Äh, on ametnikud andnud Brüsselile signaale, et vaatamata sellele, et neid huvitavad Euroopa Liidu programmid, äh, peab Valgevene võimalust ähm, äh, siiski manööverdada ida-lääne vahel. mõned poliitikud ving-, siin arvavad, et Valgevene on Euroopa Liidu jaoks kaduma läinud ja seetõttu võib juhtuda, et riigile äh, pööratakse selg ja hakatakse pöörama tähelepanu hoopis teistele Euroopa Liidu naabritele. mina olen sellise seisukoha vastu. sellisel juhul pöörame selja mitte üksnes Valgevene võimudele, vaid äh, pöörame selja ka kümnele miljonile Valgevene kodanikule, kellest enamik soovib tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga kahe tuhande kümnendast aastast on kõige rohkem Schengeni viisasid antud just nimelt Valgevene kodanikele, kinnitab samuti seda, et valgevenelased on Euroopaga äh, liitumisest huvitatud. me oleme ennast lahutanud Valgevenest sellise äh, rahalise äh, viisamüüriga. valgevenelased peavad viisa eest maksma kuuskümmend eurot piirikontrollipunktid, äh, piirikontrollipunktides on järjekorrad tihtipeale viieteist kilomeetri pikkused. ma arvan, et äh, kõik need äh, kunstlikud tõkked tuleb lammutada ning kõik väravad, uksed, aknad peavad olema avatud inimestevahelisteks kontaktideks. tahaksin juhtida teie tähelepanu mõningatele õppetundidele külma sõja ajast. kui lääs järgis neid väga rangeid sanktsioone äh, äh, Nõukogude Liidu ja tema satelliitide vastu, üritades niimoodi äh, isoleerida neid riike, ei oleks tulnud selliseid inimesi nagu Gorbatšov ja tema liitlased Moskvas. Nende reformid ning külma sõja stereotüüpide kaas-, kaotamine võimaldas kontakte paljude inimeste vahel, kes elasid teineteisel pool äh, raudset eesriiet. arvamuste küsimused näitavad, et Lukašenkot toetab vaid kolmkümmend protsenti elanikkonnast. kümme kuni viisteist protsenti valgevenelastest toetavad opositsioonijõude. liiga palju on kahtlusi ja lahkhelisid, aga viimasel ajal oleme näinud äh, lootustandvaid märke, et inimesed, inimeste poliitilised vaated äh, kindlustuvad. Äh, Euroopa Parlamendi Valgevene delegatsiooni ajal on väga raske tegeleda, kui meil ei ole korralikke kommunikatsioonikanaleid nende inimestega, kes seal riigis elavad. ja me peame ülevaadet olukorra saa-, kohta saama põhiliselt meediast Eh, parlamendisaadikutele ei anta viisasid, et nad riiki saaksid minna. ka mina ise olen selle olukorraga kokku puutunud. sellele ma loot-, eh, sellele vaatamata loodan, et plaanitud parlamendi delegatsiooni eh, külaskäik Minskisse toimub juulikuu keskel, see oleks siis viimase kümne aasta jooksul teine dekaadi küla, delegatsiooni külaskäik ma loodan, et niimoodi õnnestub meil suurendada parlamendisaadikute teadlikkust Valgevenes valitsevast olukorrast Äh, oma lühikeses äh, soovituseelnõus äh, olen ma üritanud vältida liigset kriitis-, kriitikat, olen keskendunud siis nendele tingimustele, mis Euroopa Liidu poliitikaga seotud on, seda enam enama eest põhimõte näiteks. soovituse eelnõus mainin ma ka, et on vaja parandada inimõiguste olukorda ning kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal olid edusammud selles vallas ka märgatavad. tuginen siin Inimõiguste Keskuse Vesna inmetele, andmetele poliitiliselt motiveeritud vahistamiste arv on vähenenud, aga see ei peegelda küll tegelikult olukorda riigis. soovitustes äh, olen äh, pidanud aga äh, oma arv, arvamust lühendama ma olen täiesti kindel, et minu kolleegid ja ka teised esitavad palju, mina ise esitan muudatusettepanekuid, ma olen äh, äh, pikka aega töötanud Valgevene delegatsioonis, olen kohtunud inimeste, ekspertidega ning minu järeldus on järgmine. olukord riigis muutub ainult siis, kui ühiskonna meele, meelsus muutub ja see on võimalik ainult siis, kui on rohkem kontakte Euroopa Liidu ja Valgevene kodanike vahel me peame mõtlema kõigepealt valgevenelastele ja nende heaolule ning seetõttu ei tohi eh, me toetada eh, Valgevene valitsuse eh, isolatsioonipoliitikat. me peame väga tõsiselt mõtlema sellele, millised on Euroopa Liidu sanktsioonide eesmärgid, kui tõhusad need sanktsioonid on ja kuidas need mõjutavad Valgevene rahvat. ma arvan, et kriitiline dialoogipoliitika on see, mis annab positiivseid tulemusi Äh, dialoog modernisatsioonikava osas on väga oluline, esiti kui Valgevene sellega ametlikult liitub, see peaks tugevdama kodanike ühiskonda ning inimeste arusaamist sellest, et on vaja reforme. ma olen väga tänulik kolleegidele Euroopa Parlamendist, kellega tegin koostööd, valmistades ette seda äh, arvamuse eelnõu, samuti välisteenistusele ja erinevatele komisjonidele ja komisjoni peadirektoraatidele ning loomulikult paljudele Valgevene kodanikele Eh, ning eh, ekspertidele. tänan teid tähelepanu eest ning loodan avatud ja eh, pingelist arutelu ning kindlasti leiavad selles arutelus kajastamist paljud Valgevene jaoks pakilised teemad. aitäh! härra Liisek saab järgmisena sõna. aitäh! ma võtan sõna härra Pretaševitši nimel, kes kohtub härra Klitškoga, ta kohtub Ukraina peaministriga ja seetõttu ta täna siin olla ei saa. niisiis tahaksin kõigepealt tänada härra Paletskist, teen seda härra Protševitši nimel. tahaksin teda tänada nii tema raporti eest kui ka selle sissejuhatuse eest. selles raportis on selliseid elemente, mille üle me võime arutleda, aga siin on ka selliseid asju, mis vajavad väga selge, väga äh, täpset selgitust meie ei ole Valgevenega dialoogi pidamise vastu. Ähm, seda tuleb tulevikus kindlasti teha, aga tuleb selgelt välja öelda, et enne tuleb täita teatud tingimused. vabaühendused, kes tegelevad inimõigustega, on esitanud väga negatiivse arvamuse selle kohta, mis puudutab inimõiguste austamist Valgevenes. edusammud selles küsimuses ei ole märgatavad, mis puudutab äh, kodanike äh, ühiskonna tegevust, siis, või näiteks erakondade, opositsioonierakondade täiesti vaba tegutsemist. Äh, see ei ole ka tagatud ning näiteks Poola vähemuse or-, olukord Valgevenes ka Poola vähemusel ei saa, ei ole tegutsemisvabadust. Äh, Valgevene, äh, poolakate organisatsiooni Valgevenes kiusatakse taga. tulles nüüd äh, tagasi poliitiliste asjade juurde. vabad valimised ei ole Valgevenes toimunud ning ilmselt ei toimu ka lähitulevikus. suhted Venemaaga ning ka Valgevenega peavad äh, tuginema siiski äh, vabaduse ja võrdsuse põhimõtetele, opositsioonil peab olema õigus osaleda. Äh, samuti poliitilises elus valimistel peavad olema välisvaatlejad selleks, et äh, rikkumisi ära hoida. ning äh, sellises olukorras me ei saa pidada dialoogi Valgevene presidendiga, tegemist ei ole usaldusväärse partneriga me oleme, äh, me räägime siin praegu aluspõhimõtetest, me oleme sellest siin parlamendis korduvalt rääkinud ning Ehm, tuleb tagada eh, kodanike ühiskonna ja opositsiooni eh, toimimine. Valgevenes on endiselt poliitvangid. Eh, ma võtan sõna härra Protasevitsi nimel ning variraportöörina härra Protasevitš on valmis tegema härra Paletskisega koostööd, aga meie leiame, et et igasugune dialoog peab olema seotud eelnevate tingimustega, tuleb kinni pidada, Valgevene võimud peavad nendest põhitingimustest kinni pidama. aitäh, härra Liisek. proua Neits järgmisena. kas te soovite variraportööri nimel sõna võtta? ei, ei, mul ei ole midagi öelda, ütleb proua Neits. roheliste nimel saab sõna härra Šolts kõigepealt suur tänu härra Paletskisele, tegemist on väga põhjaliku äh, raportiga. suur tänu ka koostöövalmiduse eest, sest ma usun, et on teatud punktid, mis on tähtsad ja mis tuleb äh, ära selgitada. meie inimõiguste olukorda e, hindame täiesti teistmoodi, me ei leia, et olukord oleks äh, paranenud, me oleme karta üheksakümne seitsme Helsingi komiteega, sest olukord on tegelikult muutunud isegi hullemaks, vahistamised jätkuvad, poliitvangistamised jätkuvad, piinatakse inimesi, inimõiguste eest võitlejaid kiusatakse taga. nagu näiteks Alex Beletski täiesti meelevaldne vangistamine äh, ka ÜRO julgeolek, vabandust, ÜRO töörühm on selle välja toonud, samamoodi ei lasta ka eriesindajad äh, riiki ja Valgevenemaa ei pea kinni ka oma OECD kohustustest. selle tõttu on eriti tähtis poliitvangide vabastamine ja ka selle nõudmine. mis puudutab äh, moderniseerimisdialoogi, ka siin ei tohiks me endale illusioone teha. juba Venemaa puhul on tegemist olnud väga kahtlust äratava menetlusega, sest Euroopa Liit ei pea ju ennast moderniseerima, vaid vajadus on teisel pool, kuid teiselt poolt pole mingit valmidust üles näidatud moderniseerimiseks. nii et me võime siin rääkida äh, Äh, kui palju tahame moderniseerimisest, aga mitte midagi ei muutu, kui teine pool pole valmis. sanktsioonide puhul peaksime me olema ettevaatlikud, me ei tohiks neid enneaegselt ära kaotada, me peaksime mõtlema pigem selle peale, miks siiamaani sanktsioonid ei ole toiminud, on olnud liiga palju lünki, millest on olnud võimalik läbi pääseda, seetõttu me peaksime seda kõike täpsemalt kontrollima. parlamentide vahelise koostöö puhul ma ei saa üldse aru, mida siin raportis tahetakse, resolutsiooni, mille võtsime vastu detsembrikuus, ütlesime me väga selgelt, et meie Minski parlamenti ei tunnusta, Euronestis nad koostööd ei tee, tegemist on ainsa parlamentaarse parlamendiga, mis parlamentaarses assamblees koostööd ei tee ja me juba siin ütlesime, et kõige tähtsamaks kriteeriumiks on vabad, võrdsed, salajased valimised, sellest pole Valgevenes siiamaani kinni peetud nii et tõesti peaksime tegema pigem konstruktiivseid ettepanekuid äh, ning olema väga-väga selged äh, ja kriitilised ning ütlema, mille kõigega on veel probleeme. suur tänu, härra Schulz ja nüüd härra Tännok, palun! aitäh! Äh, kuulasin väga tähelepanelikult, mida Justas Paletskis ütles ning ma austan väga tema siirust seda, et ta üritab esitada uusi mõtteid, uusi plaane kahjuks aga olen juba kümme aastat jälginud Valgevenes toimuvaid. kahjuks ei ole selle kümne aasta jooksul eriti palju muutunud. igat liiki poliitikat on proovitud, aga ükski neist pole tulu andnud. me oleme pakkunud äh, kingitusi ja siis äh, oleme püüdnud Valgevenet eirata, aga mitte midagi ei ole toimunud Äh, Lukašenko käitub ikka nagu peaaegu diktaator ning äh, see, me oleme tegelikult silmitsi dilemmaga, mõlemal poolel on väga äh, head argumendid, kohtusin hiljuti härra Viliškevitšiga, kes toetab Paleskise lähenemist, samuti kohtusin hiljuti ka Bratislavas ühe opositsiooni esindajaga, kes oli hoopis teistsugusel seisukohal. nii et, et isegi äh, opositsioon on see, lahkarvamustele selles osas, kuidas tuleks käituda äh, minu fraktsioon pigem pooldab praegu Valgevene ignoreerimist. meile valmistab muret edusammude puudumine demokraatia vallas, põhiinimõiguste vallas. niisiis me leiame, et nende eesmärgistatud sanktsioonide kaeb, kaotamine oleks enneaegne ja tegelikult ega neil sanktsioonidel majandusele mingit erilist mõju ei ole ka olnud. me sooviksime rohkem edusamme enne kui me saame omalt poolt järeleandmisi teha. kahjuks on Valgevene olukord tõesti väga kurb, eriti Valgevene inimestele ja olukord on väga kurb. aga ma kardan, et mul, mulle, mulle jah ei valmista mingit probleemi kodanike ühiskonnaga suhtlemine ja viisarežiimi äh, lihtsustamine. aga ma arvan, et valitsuse tasandil me peame ikkagi igasugusest koostööst praegu hoiduma, aitäh härra Kaaler järgmisena. jah, suur tänu! siin on väga palju juba ära öeldud, ma ei hakka kõike kordama. suur tänu Justas Paletskisele avatuse ja siiruse eest ja võimaluse eest temaga läbirääkimisi pidada raporti üle. ma arvan, et kõik teemavaldkonnad on õigesti välja toodud, need teemavaldkonnad, millest tuleks rääkida, minu arvates on väga tähtis punktis üks A välja tuua veel ka see, et poliitvangid tuleb tingimusteta ja kohe vabastada ja ta ka ise oma sissejuhatuses äh, praegu tõi välja, vabandust, äh, põhjendas seda kriitikat, äh, kui ta ütles, et tingimuslikkus, see küsimus, see tuleks paremini läbi vaadata ja läbi töötada selleks, et suhteid parandada, sest siis on võib-olla ka võimalik rohkem ära teha poliitiliste reformide osas. siis tahaksin välja tuua veel ühe punkti, mida ma toetan, see puudutab äh, ühenduses olemist kodanikuühiskonnaga. me tõesti peaksime pingutama selle nimel, et viisalõivusid vähendataks äh, suurel määral. ma arvan, et äh, see ei aita nii palju, et äh, kontaktid inimeste vahel on suure jõuga ja kui me viisalõivusid vähendame, siis see on inimestele kasuks, see ei teeni režiimi ja inimesed äh, saavad siis on oma muljetega koju tagasi minna ning teil on võimalus neid kontakte säilitada Euroopa Liiduga ja võib-olla siis äh, sisepool, sisemiselt poolt äh, muudatustele kaasa aidata. suur tänu! Vielen Dank, Herr Gala tänu, härra Kaaler ja nüüd härra Puusek. Eh, aitäh. ka mina tahaksin tänada härra Paleskist raportööri tehtud töö eest. meil võivad olla siin kojas erinevad arvamused ja nii see sageli ongi aga äh, väga oluline on olla avameelne ja vabalt oma mõtteid välja öelda. Äh, väga palju on räägitud sellest, et me peame olema avatud mõtlemisega, aga kui me räägime Valgevene probleemidest, äh, Valgevene puhul on meil vaja taastada tasakaal. Ähm, ühelt poolt on meil vaja suhelda võimudega ja teisalt on meil vaja reageerida ka sellele, mida nõuab opositsioon. meil on vaja opositsiooni aidata. selline tasakaalu taastamine on, oli vajalik ka Lääne-Balkanil, samuti idapartnerluse maadel Äh, samuti teatud Araabia riikides ja nõnda edasi. meil ei ole äh, me ei saa koostada oma arvamust nii, tuginedes ainult sellele, mida opositsioon meile dikteerib. meil on tegemist väga tugeva ja paindumatu diktatuuriga see raport äh, sellisel kujul, nagu ta praegu on, ei äh, vasta sellele, mida me tegelikult Valgevenelt ootame. me peame toetama Valgevene kodanike ühiskonda ning samas meie seis, suhtumine Valgevene võimudesse peab olema äh, väga kindel, kui on poliitvangid, kui inimesi tagasi kiusa-, taga kiusatakse, kui ei ole edusamme äh, või toimub lausa tagasiminek, siis äh, tuleb äh, lõpetada igasugune suhtlemine Valgevene võimudega. aga mulle tundub, et Äh, Valgevene ühiskond sellesse väga hästi ei suhtuks. niisiis, härra raportöör, meil võivad olla küll eriarvamused siin selles äh, saalis ning ma usun, et et sellele vaatamata peaks see raport olema äh, kohandatud selliselt, et Äh, et meie seisukoht Valgevene võimude suhtes on palju äh, järjekindlam, samas me peaksime rõhutama ka tahet säilitada suhted Valgevene ühiskonnaga, äh, olla neile avatud ning härra raportöör võiks üritada sellist seisukohta välja töötada me peaksime, see raport peaks äh, väga hästi kajastama meie seisukohta Valgevene suhtes. me ei pea tuginema ainult Valgevene opositsiooni arvamustele, aga äh, nagu olukord, kuna olukord Valgevenes on väga äh, dramaatiline, siis me peaksime hoolitsema selle eest, et meid toetab Valgevene opositsioon. härra Pöttering järgmisena jah, äh, suur tänu. mul on väga hea meel pärast Jüri Puusekit sõna saada. ka mina tahan äh, kolleeg äh, Paletskist tänada raporti eest. ma arvan, et meil ei ole mitte ainult poliitiline, vaid ka moraalne kohustus olla Valgevene inimeste kõrval. tahaksin välja tuua veel ühe aspekti kui seda juba mainiti, siis ma palun vabandust, aga tahan veel kord omalt poolt toonitada, et Vilniuses, Leedu pealinnas on European Humanities University, see on eksiilis äh, ülikool ja mul oleks väga minu jaoks on väga tähtis see, et me ka tulevikus nende inimeste eest hoolitseme, neid äh, rahaliselt toetame ja nendega kontaktis oleme, sest tegemist on suurepäraste noorte inimestega. kui ma käisin Vilniuses, siis nad ütlesid mulle, et ärge meid siin Euroopa Parlamendis unustage, ka meie tahame ku kunagi vabaduses ja rahus elada ja ma arvan, et seda peaks äh, kohe kindlasti välja tooma, kui kolleeg Paletskis seda veel teinud pole Much, uh, uh is... aitäh, härra Pöttering ja nüüd saab sõna härra Saarjus Volski, palun. aitäh, esimees mõnikord on liigne diplomaatilisus äh, halb. niisiis, mina ütlen asju selgelt välja. mina ei ole raportöörile tänulik, see raport kohutab mind nagu härra Paletskis ütles, on Euroopa Parlament kõnelnud Valgevenest kolmkümmend seitse korda viimastel aastatel. esmakordselt äh, see raport äh, kaldub kõrvale sellest joonest, mida Euroopa Parlament on siiani ajanud. ma ei peatu äh, raporti nendel osadel, millega ma nõus olen, sest selles raportis on ka häid osi enamik neid juba mainis. aga ma kõnelen siis nendest, mida mina nimetan halbadeks osadeks me ei kaldu selles raportis mitte üksnes kõrvale Euroopa Parlamendi aastatepikkusest joonest. siin on kaks väga tõsist puudust, kui mitte lausa pahet. kõigepealt see on vastuolus Euroopa Parlamendi senise joonega, see tähendab, et me ei ole järjekindlad ja teiseks on see vastuolus Valgevene tegelikkusega. esmakordselt on äh, raportöör äh, Minski poole peal, öeldes, et inimõiguste ja demokraatia olukord on paranenud, see ei ole nii. raportöör teeb ettepaneku ta-, sanktsioonid tühistada. Äh, need sanktsioonid kehtestati ühehäälselt nii et, et kahtluse alla ei seata mitte üksnes Euroopa Parlamendi suhtumist, vaid kogu Euroopa Liidu suhtumist. ning Äh, see oli kogu meie poliitika äh, doktriini, sanktsioonid juhul, kui valitsus ei käitu demokraatlikult ja avatus ülejäänud ühiskonnale äh, inimõiguste ja demokraatia olukord Valgevenes ei ole muutunud, ei ole mingeid tõendeid, et ta ka muutuda, muutuma hakkaks. Äh, kui vaadata fakte, siis pärast äh, vastulööki demokraatlikule opositsioonile, kelle esindajad on enamasti vangis, sealhulgas ka meie Saharovi auhinnakandidaat Ales Belatski. poliitvangid on reaalsus. meie jaoks oli alati punaseks jooneks poliitvangid parla-, me, äh, meie, Euroopa Liit ei tunnista Valgevene parlamenti. meil on terve rida demo-, reservatsioone ka demokraatia olukorra kohta teistes äh, idapartnerlusriikides, aga äh, Valgevene parlament on ainus, mida me ei tunnista, see ei ole Euronestis esindatud. üleeile ma juhtisin ühte Euronesti töörühma. Euronestis äh, domineerib tunne, Äh, ja, ja seda tunnet jagavad nii meie koja liikmed kui ka partnerriikide parlamendi esindajad, et Valgevene äh, osas tuleb olla väga kriitiline. niisiis, ei ole juhus, et kuus kodanikuühiskonna esindajat ja opositsioonierakonna esindajat, äh, kelle juhid on vanglas, nimetavad seda raporti punkti skandaalseks Äh, raportöör, teie mainisite enamat enama vastu, aga tegelikult pakute välja enam vähema eest. ning ma kutsun saadikuid uutest liikmesriikidest, kes veel mäletavad võitlust vabaduse ja demokraatia eest ja seda, kuidas nad ootasid toetust tollaselt Euroopa Liidult ja tollaselt läänelt. Äh, kas mäletate, kui palju meil oli vaja sellist moraalset ja poni-, poliitilist toetust ja kui reedetuna me ennast tundsime, kui sellist toetust ei tulnud, aitäh! aitäh, härra Saarjus-Volski, härra Preda saab järgmisena sõna. Uh, suur tänu! ma ei hakka siin pikalt äh, rääkima, sest äh, suurem osa kolleegidest on juba ära öelnud kõik, mis öelda oli vaja, kuid mul on härra Paletskisele küsimus. see puudutab seda, mida just äsja ütles kolleeg Sarjus Volski vastavalt raportile kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal inimõiguste olukord Valgevenes paranes. ma tahaksin, et härra Paletskis natukene selgitaks seda natukene lähemalt sest mina olin üllatunud, kui lugesin seda siin raportis. mind poleks üllatanud see, kui oleks räägitud inimõiguste halvenemisest. ja seda enam tahangi härra Paletskiselt teada, kuidas mida ta mõtles, kui ta selle lause kirjutas, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal inimõiguste olukord Valgevenes paranes? mina sellest aru ei saa. suur tänu, härra Preeda, väga hea küsimus. härra Landsbergis, palun. Äh, mul on ka mõned märkused selle raporti kohta. üks äh, selle raporti teemadest on poliitiline dialoog. ja siin on öeldud, et tuleb tühistada see viisade andmise keeld olulise, kõrgetele Valgevene äh, ametnikele. kui see viisakeeld tühistatakse, kas see nüüd hea või halb? minu arvates on see halb, sest olukord ei ole paranenud. aga kuigi olukord ei ole paranenud, teeme meie ettepaneku viisakeeld ära kaotada see viisa ja nüüd tahetakse, et me veel laiendaksime ja tõhustaksime kon-, kontakte nende ametnikega, keda viisakeeluga karistatakse. minu arvates see küll Valgevene arengule kaasa ei aita. meil oleks vaja palju selgemat sõnastust kui näiteks räägitakse valimisseadustiku reformist. Valgevenes tegelikult ei toimugi mingeid valimisi, me ei peaks seda sõna üldse kasutama. Eh, peaks kutsuma hoopis Valgevene võime üles kutsuma valimisi sisse viima eh, selekteerimise asemel. ja sama põhimõtet peaks kasutama ka Venemaa puhul aga loomulikult Valgevenega, Valgevenest kõneldes me oleme palju julgemad, sipelgale võib ikka dikteerida, mida teha. niisiis äh, siin kõneldakse valimiste reformimisest, aga tegelikult riigis ju valimisi ei toimu. räägime otse ja avameelselt. nüüd vähemused, rahvusvähemused. soovitatakse tagada võrdsed tingimused kõigile vähemustele. tegelikult käib jutt vähemuste ellujäämisest, näiteks võtame Leedu vähemuse äh, Valgevene piirialadel. asi ei ole võrdsetes tingimustes, ellujäämiseks ei ole vaja võrdseid tingimusi esit-, eriti kui need äh, inimesed elavad piirkondades, kuhu hakatakse ehitama uut tuumajaama. seega kogu see piirkond täielikult muutub, selle piirkonna majandus, demograafia muutub ja võib-olla tuleb see vähemus sealt üldse ära viia. siis kutsume me veel Valgevenet üles kinni pidama julgeolekustandarditest turvajaamades. kõnelejat üritatakse katse, katkestada, öeldes, et äh, Pakist-, Bangladeshi välisminister juba ootab, aga kõneleja jätkab. Äh, see uus tuumajaam asub tegelikult kolmekümne kilomeetri kaugusel Vilniusest, mis on üks Euroopa Liidu liikmesriigi äh, pealinnu, see on lihtsalt lubamatu ja see peaks olema lubamatu kõnelejad üristatakse uuesti katkestada aitäh, ütleb kõneleja. aitäh, härra Landsbergis. me peame nüüd arutelu lõpetama. proua Neits, tehke palun väga lühidalt. me pole eh, oma delegatsioonis saanud võimalust eh, seda raportit üksikasjalikult arutada, aga sellest käimasolevast arutelust on selge, et raportööri seisukoht äh, on selline, mida enamik äh, komisjoni liikmeid ei jaga ning äh, kui ma vaatan seda ajakava ja näen, et muudatus esi-, muudatuste tähtaeg on järgmine nädal, viies juuni, kes-, keskpäev, siis tahaksin teada, kas ei oleks mõistlikum, kui me seda tähtaega pikendaksime selleks, et raportöör saaks asja teiste delegatsioonidega arutada. minu meelest on alati äh, äh, väga piinlik raportöörile, kui tema raport äh, tagasi lükatakse lihtsalt sellepärast, et teised sellega nõus ei ole. aga teisalt ma saan tõesti aru sellest, seda, sellest frustratsioonist, mis Valgevene suunal valitseb. paljudele meile tundub, et väga paljusid asju on proovitud ja miski pole toiminud ja seetõttu me võib-olla ütlemegi, et miks me kurssi ei muuda. aga teha seda just enne suvevaheaega, ma tõesti arvan, et, et seda tähtaega pikendatakse, et raportöör saaks eh, siis äh, Äh, lükata selle asja edasi, mitte hääletada asja septembris, vaid äh, kunagi hiljem, nii et, et me saaksime ühisema seisukoha välja töötada. tegemist on väga olulise teemaga ning äh, parlamendi jaoks oleks halb, kui see raport tagasi lükatakse ning ma arvan, et nii läheb, kui kuulata seda, mida inimesed siin saalis räägivad. selline on minu seisukoht. aitäh selle ettepaneku eest tõepoolest me saame muudatuste ettepaneku edasi lükata kaheteistkümnenda juunini ja soovitan, et muudatusettepanekud tehakse siis inglise keeles. Äh, palun tehke lühidalt. jah, mina toetan edasilükkamist, ütleb härra Saarjus Volski äh, sest enne oktoobrit pole üldse selge, kas Minski esindajad tippkohtumisele kutsutaksegi. härra Paleskis palun tehke samuti väga lühidalt, teil on sõna. aitäh, nagu ma arvasingi, on arutelud äh, üsna tulised ja ma, ma olen väga tänulik kõigile, kes sõna võtsid. on väga tore, et kaks endist parlamendi presidenti on kohal ja võtsid sõna. tahaksin veel kord rõhutada et meil on väga palju resolutsioone ja dokumente Valgevene teemal, äh, milles me reageerime seal riigis toimunud äh, halbadele asjadele. ja nüüd äh, tegemist on siis esimese korraga vähemalt selle üheksa aasta jooksul, kui mina siin parlamendis olen, kus me arutame lihtsalt olukorda Valgevenes. ma arvan, et see on suur pluss. nüüd, mis puudutab mõningaid tõlgendusi, siis ma kardan, et paljudel kolleegidel ei ole olnud piisavalt aega raport läbi lugeda, sellepärast et nende sõnavõttudes öeldu ei vasta raportis kirjas olevale. ning mis puudutab teie küsimust, siis ma olen valmis kordama seda, mida ma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, kuidas see sõnastus siia täpselt sai, aga ma võin seda seletada teile ka eravet-, eravestluses niisiis, ma usun, et oleks parem, kui me saaksime selle asja edasi lükata, kui saaksime pikendada muudatusettepanekute esitamise tähtaega. teisalt oleks väga hea jällegi, kui parlamendi seisukoht oleks olemas juba enne Vilniuse tippkohtumist. ja kui me seda suudaksime, oleks väga hea Äh, veel kord, ma tean, et aega on väga vähe, tahaksin tänada äh, kõiki, kes selles arutelus osalesid, tahaksin eriti tänada variraportööri härra Protasevitsit, äh, kellega me oleme seda teemat arutanud ning arutanud mõningaid seisukohti. ma usun, et me suudame teha viljakat koostööd ning äh, seda teksti parandada ja äh, teha selle raporti siis selliseks, mis tõesti peegeldab meie koja seisukohta. see ei ole kerge, aga see on võimalik, ma arvan. aitäh, härra Paleskis. niisiis, äh, kõigepealt me otsustasime, et me lükkame muudatus ettepanekute esitamise tähtaja edasi kaheteistkümnenda juuni keskpäevale ning vaatame siis, kuidas me ülejäänud päevakorda kohandame nüüd lõpetame siis selle punkti arutelu ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, meil on Bangladeshi välisminister, palun lühike sissejuhatus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 aga tegemist on väga tähtsa punktiga. väga tähtsa punktiga, meil on nimelt äh, ette nähtud arvamuste vahetus Bangladeshi välisministriga, proua Tipu Mooniga. me tahaksime rääkida hiljutistest arengutest Bangladeshis. tere tulemast siin Euroopa Parlamendis, te olete oma riigi esimene naissoost välisminister. samal ajal olete te ka valitsuspartei Avami Liigi üks kahest peasekretärist ja see näitab, et äh, Teil on võimalus ka tõesti mõjutada seda, mis teie riigis toimub ja see läheb kaugemale äh, kui see, mis on seotud äh, välisministri mandaadiga. me hindame väga teie panust äh, naiste õiguste eest võitlemisel tervisepoliitikas, sotsiaalses arengus. Te olete väga palju algatusi käima lükanud ja seepärast on väga hea meel meil teiega rääkida sellest, milline on olukord tekstiilitööstuses Havana Plaza hoone kokkukukkumise järel, sotsiaalsete standardite küsimus, tööõiguse küsimus, kaubanduspoliitika, arenguvõimalused, arengupoliitika toetamine Bangladeshis äh, ja kuidas need mõjutavad meiega suhteid. oleme väga huvitatud ka sellest, kuidas üleüldiselt teie riik areneb, kui mind on õigesti informeeritud, siis selle aasta lõpus toimuvad teie riigis ka valimised. mul on väga hea meel, et meil on täna võimalus teiega arvamusi vahetada nendes huvitavates küsimustes. proua minister, teil on sõna. Excellency. lugupeetud esimees äh, Elmar Brok, Euroopa välis, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni esimees, äh, lugupeetud komisjoni liikmed, tere hommikust teile kõigile. lubage kõigepealt avaldada sügavat rahulolu võimaluse eest äh, suhelda teie komisjoniga. mõned komisjoni liikmed on külastanud Bangladeshi ja enamik teist on olnud seotud ka Bangladeshi asjade läänes üldiselt, sealhulgas ka Euroopas, ei esine eh, Bangladesh eh, laiemas avalikkuse arutelus ega ei räägita meie paljudest positiivsetest eh, saavutustest ja need vähesed korral, mil Bangladesh on sattunud meedia keskmesse, on olnud seoses negatiivsete arengutega või mingisuguste katastroofidega, kuid Bangladeshi kohta võib rääkida ka palju rohkem, enamat Äh, kui me räägime paljudest faktidest ja analüüsidest, eh, mis on läbi viidud teadlaste ja kodanikuühiskonna poolt, tahaksin ma juhtida teie tähelepanu teatud asjaoludele ja aspektidele, mis võivad teile huvi pakkuda. nelikümmend kaks aastat tagasi, kui Bangladesh sündis läbi verise sõja, paljud suhtusid skeptiliselt sellesse, kas see uus rahvusriik jääb alles või mitte. paljud arvasid, et see suur rahvastik ja vähesed ressursid tähendavad seda, et Bangladeshil saab majanduslikult olema raske. tänu meie rahva vastupidamise, vastupanujõunale ja äh, äh, uuenduslikule tegevusele meile õnnestus äh, ümber lükata paljude kriitikute arvamuse me suutsime saavutada edasimineku nii horisontaalselt kui vertikaalselt. viimaste aastakümnete jooksul on meie majandus kasvanud keskmiselt kuue protsendi võrra, samal ajal kui mujal maailmas toimus üks kriis teise järele. nüüd meid peetakse üheks nii-öelda eesrinna äh, majanduseks, kellel on suur potentsiaal äh, samas tuleks täheldada ka saavutusi sotsiaalsektorid, et me oleme saavutanud mõned aastatuhande eesmärgid juba, Äh, varem, äh, kui on nende tähtaeg. ma ei hakka teid nüüd töötama igasuguste arvandmetega, kuid ma tahan öelda, et äh, on, meil on suurenenud kooliastujate arv, on vähenenud koolist välja langenud, langenute arv, on vähenenud varane ähm, imikute surm ja vaesus on vähenenud ühe neljandiku peale. ja üha rohkem on tütarlapsed, on hakanud äh, koolis õppima ja saavutanud paremaid tulemusi nii alg- kui keskkoolis kui poisid. üha rohkem osaleb naisi ka tööjõuna äh, nii äh, teenindus, tootmissektoris kui ka põllumajanduses aastaid tagasi väga paljud Bangladeshi elanikud ei oleks kujutanud ette sellist arenguid. Eh, miks siis Bangladesh paistab välja, sest me oleme saavutanud sellist märkimisväärseid sotsiaalseid tulemusi meie madala majandusliku arengu juures ja väga paljud teadlased on seda tunnustanud. kuna me jätkuvalt palume arunge, arenguabitaotlusi, siis eh, väga paljud aastatoode eesmärgid on saavutatud ka tänu meie enda mõtetele, siseriiklike vahendite koondamisele ja uuendustegevusele ja ma tahaksin veel rõhutada ühte valdkonda, näiteks katastroofide ohjamine ja valmisolek eh, ja eh, käesoleval kuul eh, me pidime võitlema suure tropilise tsükloni vastu ja mis tõi kaasa kolmteist surmajuhtumit see on märkimisväärne saavutus, meil on väga suur rahvastik, väga noor rahvastik, kes on võtnud endale kohustuse teha tõsiselt tööd ja samas on kuus ja pool võõrtöölist ja kasvavad välisinvesteeringud Bangladeshi äh, on parandanud inimeste suhtumist töösse ja uuendustegevusse. ma rõhutan neid kahte aspekte äh, näitena äh, ja ma oodan, et teadlastel on palju rohkem näiteid pakkuda. kallid sõbrad, mis ühendab Bangladeshi ja Euroopa Liitu, kui me heidame pilgu sellele? Bangladeshi teekonnal oleme me saanud väärtuslikku abi oma sõpradelt Euroopas meie suhted lähevad tagasi aastasse tuhat üheksasada seitsekümmend kaks, mis tähendab seda, et meil on olnud neli aastakümmet väga tulemuslikku koostööd Bangladeshi ja Euroopa Liidu vahel. meie suhted muutuvad pidevalt mitmekesisemaks ja sügavamaks. Äh, äh, Bangladesh on Euroopa Liidu suurim arengupartner ja äh, ka Euroopa Liidu liikmesriigid on meie olulised partnerid. Euroopa Liidu on meie jaoks üks olulisi ekspordisihtkohti me sõlmisime ka partnerluse arengulepingu, mis süvendab meie äh, kahepoolseid suhteid, hõlmab äh, inimarengut, äh, head valitsemist, majandust ja kaubandustegevust, keskkonnakaitset, toitlustamist ja katastroofi tohjamist. pärast detsembrit kaks tuhat kaksteist oleme alustanud ka poliitiliste konsultatsioonidega. meie suhted toetuvad sellistele väärtustele nagu rahu, vabadus, õigusriik, sallivus, kaasavus ja inimõigused. ja see, sellest lähtudes töötavad Bangladesh koos Euroopa Liiduga ÜRO-st, Ashemini koos, et tagada maailmas kestlik areng ja võidelda terrorismi vastu. nagu ma mainisin, Euroopa Liit ja tema liikmesriigid on nüüd Bangladeshi jaoks suurimad sihtkohariigid viiskümmend kuus protsenti meie ülemeelsest ekspordist on Euroopaga seotud ja ma mainisin seda, et eksport algas juba aastakümneid tagasi ja nüüd Bangladesh äh, ekspordib äh, Euroopasse särkidest lennukiteni äh, muid kaupu, nahkkaupu, talutooteid ja ka ähm, tarkvaratooteid see näitab seda, et meie tootmis- ja teenindussektor on läbi teinud suured ümberkorraldused ja meie toodetele on tagatud äh, vaba juurdepääs Euroopa turule. ja ähm, rõivad moodustavad suurema osa meie ekspordist ja annab tööd neljale miljonile inimesele ja meil on tuhandeid äh, tehaseid. kakskümmend miljonit inimest sõltub rõivatööstusest ja kaasnevad tööstused nagu pakend, pakendamise ja värvitööstused on samuti olulised ja mis mõjutavad äh, oluliselt ka meie äh, rahva elu ja sissetulekuid. viimastel aastakümnetel on valmisriiete tööstus kaasa aidanud suurte sotsiaalsete muutuste läbiviimisele riigis. see aitas vabastada naised, eh, kes olid pärit väga vaestest majapidamistest, madala sissetulekuga rühmadest, eh, maapiirkondadest tavaliselt, kes olid enne seda traditsioonilised koduperenaised. ja eh, see mõju ei ole mõõdetav kuid nagu mitmed majandusteadlased on väitnud, eh, see aitas ka maapiirkonda naistel eh, muutuda ja need naised on nüüd teadlikumad oma õigustest, hüvitistest ja juurdepääsust otsustusprotsessile. daamid ja härrad, arvestades öeldut, eh, kahjuks Bangladeshi rõivatööstus sattunud uuesti keskmisse Euroopas pärast hiljutisi tulekahjusid ja tehase varingud Äh, pärast eelmisel aastal toimunud Tasriini äh, tulekahjud on valitsus teinud mitmeid jõupingutusi, et ületada need äh, puudused, mis veel valitsevad rõivatööstuses. isegi enne seda kohutavat tragöödiat me tegutsesime, moodustades valitsuses üheteistliikmelise komisjoni esimest korda meie riigis ühe ähm, tööstusharu äh, jaoks, et äh, parandada töötervishoiu ja tööohutuse äh, standardad meie tehastes. ja see äh, kiideti heaks meie äh, valitsuse poolt enne seda katastroofi. me oleme tõdenud, et allhankede suurenemine äh, tõi kaasa selliste tehastel avamise, mis ei vasta tööohutuse ja keskkonnanõuetele. seda olukorda tuleb muuta ja selles osas Bangladeshi valitsus jagab Euroopa Liiduga muret. iga elu on ka meie jaoks väärtuslik pärast äh, neid vahejuhtumeid võtsime kasutusele ähm, äh, kiired vahemeetmed, moodustasime kolmepoolse äh, kokkuleppe valitsuse, tööandjate ja töövõtjate vahel. selles on kokku lepitud tähtajaline tegevuskava, mis näeb ette ka tehaste inspekteerimist kolme nädala jooksul, protsess on käivitunud ja meil on vaja värvata veel kakssada inspektorit kiiresti ja eraldada äh, vahendeid selleks, et värvata rohkem inspektoreid. ja järgmise nädala parlamendi istungil kiidetakse heaks ka muudatused tööseaduses. Äh, ja kui me räägime nüüd sellest, siis see annab inimes-, äh, töötajatele õiga-, õiguse moodustada ametiühinguid ja pidada kollektiivläbirääkimisi erinevalt möödanikust äh, rõivatööstuse liit on hakanud tegutsema äh, julgelt ja palunud kõikidel liikmesriikidel esitada inspekteerimisaruanded ka oma tehaste hoonete auditi kohta, mis on äh, kontrollitud ja kinnitatud ekspertide poolt selleks, et säilitada äh, selle sektori kestlik tegevus ja need tehased, mis ei vasta tingimustele, viiakse üle järgmisel aastal prioriteetsetele alustele. reformid, töötajate konsortsiumid ja sõltumatu uurimisrühm leidis, et kolm miljonit miljardit dok-, dollarit on vaja selleks, et kõik rõivatööstuse tehased vastaksid kõikidele nõuetele. kui me räägime sellest väga suurest summast ja kui me jagame selle viie aasta peale, siis see oleks kümme senti rohkem Äh, iga selle seitsme miljardi rõiva eseme kohta äh, kümme senti, mida me oma klientidele tarnime ja ma loodan, et lääne tarbijad on valmis maksma seda väikest lisatasu. ja see tähendab väga palju miljonite naiste jaoks, kes õmblevad need rõivad nende jaoks. ja me hindame kõrgelt äh, suurte jaekettide kohustumist parandada nende äh, tarnijate juures töötingimusi ja luua ohutu töökeskkond meie kõikidele töötajatele. Euroopa Liit on juba oma abi osutanud ja ma palun, et Euroopa Parlament jääks meie kõrvale selles raskes protsessis. kui meil oleks see arutelu toimunud varem, siis võib-olla me oleks kõik saavutanud palju enamat. daamid ja härrad, veel üks hiljutine Äh, vahejuhtum, mis tõstis Bangladeshi äh, negatiivsesse valgusesse. Äh, rahvusvaheline kriminaalkohus Bangladeshi on siseriiklik ja selle eesmärk on ähm, mõista kohut rahvusvaheliste kuritegude üle, et tuua õiglus nende kohutavate kuritegude soori-, sooritajate üle, kes ähm, on kahekümne esimesel sajandil neid toime pannud ja ma jooksin teie tähelepanu selle kohtu otsustele, kus on öeldud, et nende kohtuprotsesside pidamisel ei ole olnud poliitilist tagamõtet, nagu rahvusvaheline ajakirjandus on mõnikord vihjanud. prokurörid on tõestanud, et mitte ükski süüdistatav ei ole kohtule andnud, antud nende poliitilise äh, poliitiliste sidemete eest, vaid nende kohutavate kuritegude eest, mis nad panid toime meie Vabadussõja ajal. loomulikult eh, nende kohtuprotsessidega seondub laiem kontekst. arvestades eh, neli aasta, aastakümmet, eh, me soovime üle saa-, üle saada sellest karistamatuse tunnest, mis on kaua valitsenud rohkem kui neli aastakümmet pärast nende kuritegude sooritamist miljonid inimesed jäid ilma oma äh, äh, pereliikmetest, on oodanud õigluse jaluleseadmist, on saanud nüüd natukene leevendust. Äh, tribunal oma otsustes on öeldud, et ükski inimene, kes on sellise kohutava kuriteo toime pannud, ei tohiks jääda õigusemõistmisest väljapoole sest see soodustab karistamatuse tunde levimist ja tõe eitamist ja ma tsiteerin, kõik haavad hakkavad äh, äh, kõik haavad hakkavad mädanema ja äh, tekitavad ohvritele traumajärgset stressi. ma tahan rõhutada, et kohtuprotsessid jäävad avatuks kõikidele, kes soovivad neid jälgida kas keegi Euroopas suudaks kujutada ette, milline oleks sõjajärgne Euroopa, kui poleks toimunud sõjajärgsed äh, kohtuprotsessid äh, inimõiguste vastaste kuritegude sooritajate vastu? Äh, kas oleks võimalik, et sellised kurjategijad liiguksid vabalt ohvrite, nende pereliikmete jaoks või oleksid võimukandjad? ma võin teile kinnitada, et meie õigusemõistmine on täiesti läbipaistev ja peab kinni rahvusvahelistest normidest selles mõttes on tõstetatud ka küsimusi äh, äh, süüdimõistet sõjakurjategijate puhul surmanuhtluse kohaldamine. me oleme selgitanud, et meie seadus näeb ette sellist äh, karistust nagu ka väga paljudes Aasia teistes riikides on surmanuhtlus ette nähtud ühiskondlike, ühiskonna normidega ja me loodame, et Euroopa Parlament hindab kõrgelt meie inimeste soovi õiglus jalule seada ja ja äh, toetab ka meie aruandlusprotsessi. daamid ja härrad, ta Bangladesh loodi äh, tuhande üheksasaja seitsmekümnenda esimesel aastal ja isegi enne seda, äh, kui kuus aastakümmet tagasi meie kontinent oli jagunenud, me püüame pluralismi, demokraatia ja sotsiaalse õigluse alusel edasi minna kuid viimasel ajal valitsus on käivitanud kohtuprotsessid sõjakuritegude vahele, on kahjuks inimesed olnud tunnistajaks džemaati islamistide ähm, vägivallaaktidele ja rahvas äh, äh, lükkab tagasi nende äh, teod. pärast tribunali esimest kohtuotsust käesolevast jaanuaril alustati nende poolt vägivaldseid tegusid ja riiklike varade hävitamist Nad ründasid meie elektrijaamu, strateegilisi asutusi, templeid ja äh, vähe, usud, vähemuste äh, palvemaju ja isegi ründasid õiguskaitsetöötajad äh, see on tekitanud suurt segadust ja tänase päeva seisuga nad on suureks ohuks Bangladeshi äh, julgeolekul, turvalisusele ja korrale olema, äh, vaatamata nendele provokatsioonidele, meie õiguskaitseorganid ja meie vastavad jõud äh, püüavad säilitada äh, kannatlikult korda riigis. sellised vägivallateod ja sammud on suunatud sõjakuritegude tribunali vastu ja nende tegevust võib võrrelda terroristide tegevusega Äh, me oleme püüdnud Jamaat islamiste kuidagi ohjeldada, järsku märtsi lõpus äh, äh, tõstsid pead jällegi Hafasedide islamistid. Nad võtsid seikule komi madra-, madraseed ja meie valitsus ütles, et Hafazed lubas, et nende rahvakogunemised on äh, rahumeelsed, kuid tänu vabale meediale kogu maailm nägi, äh, milline on selle äh, ultraäärmusliku jõu tegelik nägu. Nad kasutasid vägivalda, põletasid riiklikke varasid ja isegi meie püha Korani. Nende tegevus muutus täiesti vägivaldseks ja valitsus pidi sellest piirkonnast nad välja viima ja kogu see piirkond tuli puhastada nendest, ma räägin Taka piirkonnast. ja pärast seda on alanud väga laialdane propaganda, on spekuleeritud, kui palju on surma saanuid ja tegelikult oli neid üksteist, nende hulgas ka üks politseinik. ajal Äh, kui Bangladesh kavatseb äh, edasi minna sotsiaal- ja majanduse arengutega, me näeme äh, selliste jõudude tegevust, mis seavad katluse alla saavutused. seda ajal, kui Euroopa ettevõtted ja tootjad hakkasid äh, pöörama suuremat tähelepanu Bangladeshile, mille, mille näiteks on äh, nende delegatsioonide külaskäigud Bangladeshi. Need viimased sündmused äh, on äärmiselt äh, halvad selles mõttes, et suurem osa nende nõudmistest on suunatud sellele, et õõnestada neid sotsiaalseid saavutusi, mida me oleme siiani saavutanud ja äh, õõnestada Bangladeshi usaldusväärsust ja see on täiesti vastuolus meie põhiseadusega ja meie väärtustega. meie lootuste ja ootustega ja meie aluspõhimõtetega, äh, millest me lähtusime seitsmekümne esimesel aastal Bangladeshi vabastamisel. Äh, Bangladeshi ees seisavad praegu rasked ajad. sel ajal Bangladesh vajab partnereid ja sõpru Äh, toetuseks meie saja viiekümnele elanikule. järgmisena räägin Bangladeshi valimistest. nagu te teate, äh, millised on olnud arengud Bangladeshi poliitilisel maastul. Äh, me oleme arutanud ka viieteistkümnenda põhiseaduse artikli muudatusi. ma tahan öelda, et valitsus pole kunagi taganenud ega keeldunud dialoogist. käesoleval kuul meie peaminister on korduvalt üles kutsunud opositsioonijuhte dialoogile selleks, et arutada võimalusi Äh, põhiseadusliku raamistikis vabade õiglaste valimiste läbiviimiseks. ta pöördus ka opositsiooni poole üleskutsega võtta ühendust valitsusega äh, ja valitsus on valmis ära kuulama opositsiooni soovid. me oleme teinud kõik selleks, et arvesse võtta nende nõudmisi meie põhiseaduse raames ja äh, vastastikku kokku lepitud tingimustel. meie peaminister on isegi kaugemale läinud ja tutvustanud ka äh, valitsuse äh, võimalikku koosseisu, mis toetab valimiskomisjoni äh, kolme kuu perioodi jooksul, mis eelnevad valimistele. ta ütles, et see vahevalitsus koosneks valitud esindajatest, suurematest poliitilistest erakondadest, et see oleks täiesti erapooletu ja kaasav. suur segadus on olnud Ketika valitsuse sätte tühistamisega see säte äh, tühistati põhiseaduses äh, ülemkohtu otsuse alusel. Äh, sellele järgnesid pikad arutelud parlamendi allkomisjonid ja sellised ülemkohtu otsused, nagu te kõik ilmselt olete nõus, ei ole tühistatavad ja neid tuleb täita Äh, valimiste korraldamine on valimiskomisjoni ülesanne, selle lubaduse on andnud mitte ainult valitsus, vaid selle aluseks on meie veendumus, et on vaja tugevdada ka valimiskomisjoni, nii nagu igas küpses demokraatlikus riigis. viimase nelja aasta jooksul tugevdatud valimiskomisjon on üles näidanud oma suuremat võimekust, äh, viides läbi üle äh, viiesaja erineva omavalitsuse valimise ja pole esinenud ühtegi vastuolulist intsidenti või valimiste vale korraldamisjuhtumist, sealhulgas ka äh, äh, täiendavaid valimisi parlamendi. et äh, selle komisjoni sõltumatus on kaitstud tema äh, põhikirjaga ja see komisjon moodustati mm, meie presidendi juhtimisel läbi viidud ähm, korraliku protsessi tulemusel, milles osalesid kõik erakonnad ja seega komisjon on täiesti suutelised järgmised valimised vabalt ja õiglaselt läbi viia äh, vahevalitsuse toetul. ja ma olen kindel, et te mõistate, et nüüd oleks aeg äh, lähtudes Bangladeshis äh, juurdunud demokraatiast, me teeme järgmise sammu et järgmised valimised toimuvad äh, selle komisjoni poolt, mis on valitud rahva poolt. Äh, rahvusvahelised ringkonnad soovivad, et järgmised üldvalimised toimuksid mitte vägivaldselt, mitte vastuoluliselt, et nad oleks kõike kaasavad. me tahame Euroopa Liidu ja rahvusvahelise ringkonna sõpradele kinnitada, et Bangladesh on avatud igasugusele abile, et tagada äh, selle valimisprotsessi usaldusväärsus selle osana oleme juba alustanud läbirääkimisi Euroopa Liiduga selleks, et vastu võtta rahvusvahelised sõltumatud valimisvaatlejad enne valimisi, valimiste ajal ja loomulikult ka pärast valimisi. daamid ja härrad, lõpetuseks tahan öelda noore demokraatiana, tärkava majandusena Bangladesh seisab silmitsi väljakutsetega ja ka teatud piirangutega. kuid me oleme rõhutanud et äh, see on paratamatu äh, kõikidele noortele demokraatiale. ajalugu on selle tunnistuseks, kuid me oleme kindlad, et lõppkokkuvõttes me suudame, suudame kõik need vajalikud ehituskivid paika panna ja sellel teekonnal palume toetust äh, ja toetust meie sõpradelt ja partneritelt, sealhulgas ka Euroopa Parlamendilt selles laiemas kontekstis. ja nende sõnadega lubage mul lõpetada. suur tänu teie tähelepanu eest! We have now first the vice chair. suur tänu, nüüd kõigepealt äh, Lõuna-Aasia delegatsiooni aseesimees, palun, teil on sõna. Three. Is that okay? lugupeetud minister, äh, esimees, äh, teie ekstsellents, te täiesti õigesti juhtisite tähelepanu sellele, et Bangladesh on olnud uudistes kahjuks valedel põhjustel Bangladesh on väga raskes olukorras, sellepärast et ühelt poolt on Bangladeshil tohutu suur tekstiilitööstus, mis jääb suuruselt alla ainult Hiinale ning see on üks peamisi tekstiilitoodete Euroopasse eh, eksportijaid neljast eh, miljardist ekspordiartiklist kuskil seitsekümmend protsenti läheb Saksamaale, kui ma ei eksi. meie, nagu te aru saate, oleme mures, sest äh, teatud moel oleme me kaasosalisteks sellele, mis Äh, on juhtunud, ma pean siin silmas äh, seda kahte katastroofi, mis uudistesse on jõudnud, hoone kokkuvarisemine ja tulekahju. me oleme kaasosalised, kuna kaubanduslikus mõttes üritavad äh, jaemüüjad saada tooteid kõige parema hinnaga, vähendades niimoodi tootjate kasumeid. kahjuks aga vaatamata nendele katastroofidele on, ma pean siin silmas tulekahjut ja kokkuvõris, on äh, aset leidnud terve rida selliseid katastroofe ja nagu te CNN-i intervjuus ütlesite, teie valitsus teeb kõik, mis tema võimuses selleks, et lahendada neid probleeme, mida juba varem oleks pidanud lahendama ma, kui ma olen õigesti aru saanud, siis inspektoreid väga palju ei olnud, varem ainult kuus vist. asjad kindlasti liiguvad õiges suunas, nüüd on neid siis kakssada, neid inspektoreid. Te ütlesite CNN-is ka, et miinimumpalk tõuseb. minu arvates on see ka oluline ning ma järeldan, et miinimumpalga tõstmine võimaldab neil inimestel, kes tootvasse tööstusesse on investeerinud, teha seda, mida on vaja selleks, et parandada tööohutust ja töötervishoidu. niisiis, ajapiirangute tõttu ma pikemalt enam ei räägi. härra Kaaler järgmisena. aitäh, tere tulemast, minister ma istun siin paremal pool. tere tulemast, minister, meie komisjoni. Äh, mulle meeldis, äh, kui te rääkisite nendest saavutustest, mis äh, rõivatööstuse sektoris on juba astutud samuti on mul väga hea meel selle üle, et te selgesõnaliselt viitasite Bangladeshi aluseks olevatele ilmalikele põhimõtetele samuti sellele, et te tahate vabad valimised korraldada, see on samuti väga tervitatav ja me toetame seda täielikult. samas kõneldes äh, ilmalikkusest, äh, kui ilmalikud erakonnad ei suuda inimeste äh, ootusi täita, siis hakkavad nad vaatama teiste erakondade poole ja näiteks teie naaberriigis äh, me võime juba näha, kuidas äh, ilmalik erakord on praktiliselt äh, kogu oma toetusest ilma jäänud. Pakistanis ei valitud küll valimistel parlamenti radikaalseid erakondi, aga siiski on näha, et valimiste suht-, valijate suhtumine on muutunud ja kui äh, suure rahva, osa rahva elutingimused on sellised, nagu nad on ning valijate silmis valitsus mitte midagi ei tee, siis nad hakkavadki toetavad radikaalse, siis nad hakkavadki toetama radikaalseid erakondi. Äh, see fakt on leidnud kinnitust paljudes maailma piirkondades, nii et, et äh, võtke seda arvesse kõik need meetmed, mida te rakendate, näiteks kas või tekstiilitööstuse vallas, peavad olema tõesti vettpidavad, ei saa lubada vabatahtlikke kokkuleppeid, tuleb tugineda seadustele ning seadusi tuleb ka ellu rakendada. minu küsimus oleks järgmine. kas äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni neli põhistandardit osaks teie seadustest? kas te olete ILO täisliige ja kas te olete need neli põhistandardit üle võtnud? ning äh, kas äh, töölistel on õigus ühineda ametiühingutesse? Äh, kas seda seadust hakatakse ka ellu rakendama ja kas ka miinimumpalk on nende, selle seadusliku raamistiku osaks? meie võime siin ainult avaldada survet oma ettevõtetele, sellepärast et meie vastutame ju ka selle eest, et, et meie ettevõtted ei keskenduks ainult madalamale võimalikule hinnale, vaid tõstaksime ka avalikkuse teadlikkust, et niimoodi enam edasi tegutseda ei saa, et nõuame ainult kõige odavamaid tekstiilitooteid ja kõike meie omalt poolt saame midagi teha, aga palun tehke midagi ka teie omalt poolt nende inimeste heaks, kes sellistes rõivavabrikutes töötavad, aitäh. Merci, monsieur le president. Veronique de Kaiser, aitäh. Äh, proua minister, aitäh, et te täna siia tulite. Äh, tõepoolest, me peame teie riiki Äh, me tunneme teie riigi vastu suurt sümpaatiat ja jälgime seal toimuvat väga suure tähelepanuga. Bangladeshi resolutsioon, mis möödunud Strasbourgi äh, äh, sessioonil vastu võeti, Äh, ma võin teile kinnitada, et need arutelud olid väga äh, emotsionaalsed ning paljud saadikud leidsid, et vastutust tuleb jagada. meil on teatud vastutuse ahel, äh, loomulikult Bangladeshi võimud peavad tegema oma osa, aga meie tarbijatena siin Euroopas meie keele ettevõtted ka seal on, on samuti, oleme samuti osaliselt vastutama. ma Äh, olen pööranud tähelepanu nendele meetmetele, mida te olete rakendanud ja ma tahan öelda, et meil siin Euroopas on edusammud äh, töö, tervishoiu alles äh, olnud ka järgnenud suurtele katastroofidele, näiteks kaevandustes äh, ja äh, need sündmused panid meid mõtlema, et on vaja edasi liikuda ja sama toimub ka teie riigis. tahaksin teilt küsida, kas teie seadustes on äh, midagi, mis puudutab ka alltöövõtjaid? sellepärast, et äh, meil on tohutult palju neid alltöövõtjaid ja alati ei ole võimalik kindlaks teha, kes see täpselt vastutab. teisalt Äh, mis puudutab neid ettevõtteid, kes ei ole leppinud maikuus sõlmitud kokkuleppega, kas valitsuse poolt on mingeid meetmeid nende vastu ning te olete suhteliselt noor riik. kas teie seadustes, tööteadu-, töötervishoiu ja tööohutuse seadustes äh, Äh, ja ma tean, et te olete ise arst, seega teemad, teema on teil lähedal, et, et mis on teie selle valdkonna seadustes, siis te rääkisite veel sõjakuritegudest, me toetame teid, et karistamatust sõjakuritegude eest ei saa lubada äh, ei pea käituma äh, erapoolikult. aga ma tahaksin öelda, et meie siin Euroopas igatahes oleme vastu surmanuhtlusele, kuigi võib-olla teie kultuuris see on aktsepteeritav, aitäh. proua Neits järgmisena. Äh, pre-, esimees, kolleegid, lugupeetud minister, oma delegatsiooni nimel, äh, liberaalide fraktsiooni nimel tahaksin teid tervitada siin meie komisjonis, tänada teid teie sõnavõtu eest. minu fraktsioon oli ühisresolutsiooni algatajate hulgas Eh, see resolutsioon käsitles siis neid traagilisi sündmusi, mis toimusid eh, rõivatööstus, rõivavabrikutes eh, viimastel kuudel ning ma olen täiesti nõus eel, sellega, mida eelkõnelejad on öelnud. tõepoolest, vastutus on jagatud, ainult Bangladeshi võimud ei ole süüdi, vaid samuti ka tarbijad ning meie järelevalvesüsteem, mis tegelikult piisavalt tõsiselt asjaga ei tegele. niisiis, ma tervitan seda algatust, mille te olete käivitanud ning tahaksin julgustada Bangladeshi valitsust ja võime ka neid ellu rakendama, sellepärast et see on äärmiselt oluline Bangladeshi töötajate tervise ja ohutuse seisukohalt enamik nendest töötajatest seal rõivavabrikutes on ju naised. ning äh, me äh, tõesti äh, jälgime teie jõupingutusi selles vallas väga suure osavõtlikkusega. nüüd, mis puudutab tribunalide küsimust ja sõjakuritegusid. tõepoolest me ei ole valmis äh, karistamatust heaks kiitma, see on täiesti selge. aga nagu kolleeg Veronique de Kaiser ütles ja ma arvan, et me kõik leiame, et et me oleme surmanuhtluse vastu. ükskõik kus maailma piirkonnas. meie oleme Euroopas äh, surmanuhtlusele Äh, lõpu teinud ning äh, ja tahaksime, et kõik teised riigid ka sedasama teeksid. Thank you, dear president and thank you, dear minister for äh, proua De Martini, aitäh teile, minister, et te täna siia tulite ja tahaksin teid õnnitleda mitte ainult selle kuueprotsendise majanduskasvu eest, vaid ka selle eest, et olete vähendanud väikelaste suremust ja olete parandanud naiste olukorda ning olete edendanud teadusuuringuid ja haridust. mina olen samuti äh, arst, kes on saanud hariduse nii Itaalias kui ka USA-s äh, John Hopkinsi ülikooli lähedal, kus teie õppisite, mina olin Pennsylvania ülikoolis algul äh, üliõpilane, siis professor, nii et, et meil on äh, Äh, väga palju ühist, ka minu tütar õpib Londonis. Ähm, äh, ja ma arvan, et minu jaoks te olete eeskujuks, mida avalikus elus järgida. härra Tänok, äh, lugupeetud välisminister, tere tulemast ja tahaksin avaldada kaastunnet teie rahvale eh, nende katastroofide pärast, mis on aset leidnud eh, rõivatööstuses. mina olen Bangladeshi sõber ning Bangladeshi eh, Euro, Euroopa Liidus elab üle miljoni bangladeshlase ja väga palju neist siis äh, Suurbritannias ja minu enda valimisringkonna Londoni jaoks on need inimesed kindlasti suureks väärtuseks mina juhtisin Euroopa Parlamendi delegatsiooni teie viimastele parlamendivalimistele, need olid väga äh, muljetavaldavad ning ma olen täiesti kindel, et te suudate valimised ka järgmisel korral väga hästi korraldada. Teie esitate minu jaoks seda, mis on kõige parem Bangladeshis, seda, et austatakse haridust, inimõigusi äh, äh, opositsioonijuhid, peaminister, teie ja suurepärane, teie suurepärane suursaadik, kes teie kõrval istub, on kõik äh, tõesti äh, inimesed, kes äh, avalikus elus peavad kinni väga kõrgetest käitumisstandarditest ja tahaksin esitada teile mõned küsimused välispoliitika kohta, sest sellega te ju põhiliselt tegelete, mitte siseriiklike tööseadustega. nüüd arvestades seda, et Pakistanis toimusid just valimised ning suhted Äh, Pakistani ja Indiaga on teil olnud üsna pingelised. Äh, Pakistani peaminister Sharif on öelnud, et ta tahab äh, luua paremaid suhteid Indiaga, aga teie olete soovinud paremaid suhteid India, Indiaga. kuidas teie arvates need suhted nüüd eelseisvatel aastatel arenevad? ja kas te ka Rahinge küsimusel peatuksite, me oleme sellel teemal vastu võtnud resolutsiooni, kas te räägiksite oma suhetest Birmaga ja Rahinge vähemusega seal ning äh, tahaksin liituda nendega, kes ütlevad, et genotsiidi eest ei saa äh, karistamata jääda äh, minu büroos on poster, kus on siis ühe teie vabastusliikumise kangelase allkiri väga paljud naised, budistid, usuvähemuste esindajad äh, kannatasid nende sõjakuritegude läbi. Äh, need tegudest tuleb karistada, tuleb edasi liikuda ja mul on väga hea, väga kahju, et sellised vägivaldsed meeleavaldused leidsid hiljuti äh, aset ja et valitsus neile ka väga jõuliselt reageeris, selle üle mul on hea meel ja no ma olen täiesti kindel, et teie valimised toimuvad edu, on edukad ja ma tahaksin teid veel kord tänada kõige eest Minister, you have the floor. minister, teil on nüüd sõna. aitäh, esimees. ma olen väga liigutatud teie lahkusest ja teie toetusest minu toetusest minu kodumaale, minu rahvale ja minu valitsusele ja ka mulle endale. suur aitäh! vastaksin äh, selle kohta, kas me oleme Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni täieõiguslik liige või oleme ja kas oleme alla kirjutanud põhikonventsioonidele, jah, oleme. Äh, meie seadused äh, sisaldavad enamikke neist konventsioonidest, aga mõned lüngad on seal siiski sees. me võtsime oma tööseadusandluse vastu kahe tuhande kuuendal aastal ning tollal Äh, minu erakond oli opositsioonis, äh, Avami liiga oli opositsioonis ning me pidime esitama viiskümmend neli muudatusettepanekut, mis kõik äh, tagasi lükati tollase valitsuserakonna poolt. ning me lihtsalt jalutasime protestimärgiks parlamendist välja. sellest ajast saadik oleme aga kõik need muudatusettepanekud oma valimismanifesti pannud ning äh, viimase kolme aasta jooksul oleme üritanud äh, lähendada siis kõigi sidusrühmade seisukohti. nüüd äh, oleme siis välja pakkunud ka kahe tuhande kuuenda aasta tööseaduse muudatused, kabine-, valitsuskabinet on need juba heaks kiitnud ning nad lähevad siis hääletusele järgmisel parlamendi istungil, mis algab kolmandal juunil ning me loodame, et need muudatusettepanekud äh, on juunikuuks vastu, juunikuu lõpuks vastu võetud. niisiis äh, me oleme pidevas kontaktis ILO-ga ning äh, me oleme kindlad, et me suudame need lüngad täita. ning me mõistame täiesti, et et tegemist on selliste Äh, põhialustega, mis tagavad meie töötajate turvalisuse ja kogu tööstusharu turvalisuse. nüüd alltöövõtjate teema, jah. me kavatseme selle probleemiga tegeleda. me teame, et ja ma ütleksin, ma oleksin väga avameelne. ostjad Äh, küll räägivad normidest kinnipidamisest, aga kui nad lähevad tooteid ostma, siis nad vaatavad, millised tooted on kõige odavamad. ning äh, tihtipeale teadlikult äh, eiravad alltöövõtjate olemasolu ning valitsus ja kogu see sektor, tööorganisatsioonid Äh, ILO äh, toetusel ja ka Euroopa Liidu toetusel üritame kõigi nende küsimustega tegeleda, nii et, et ka alltöövõtjad peavad kõigist normidest kinni pidama, kõik alltöövõtjate ettevõtted peavad samuti normidest kinni pidama. see on väga suur ülesanne, selle äh, ellurakendamine nõuab üsna palju aega ja ka palju raha, aga me peame seda tegema ja me kavatsemegi seda teha Eh, tööohutus- ja töötervishoiuseadustega, eh, meil on olemas eh, selle, selles vallas poliitika, jah. Läheb veel mõni nädal, kuni see heaks kiidetakse ja kui seadus on lõpuks vastu võetud, siis kõigi nende algatustega, mis meil on, kui me hakkame neid kõiki ellu rakendama siis ma olen täiesti kindel, et äh, me näeme ka käega ka, silma, silm, silmnähtavaid muutusi. ma julgeksin öelda, et need muutused toimuvad aasta jooksul. surmanuhtluse küsimus on tõstatunud, paljud teist mainisite seda ja me saame täielikult aru teie seisukohtadest me oleme teadlikud sellest, mida Euroopa Liit arvab surmanuhtlusest. me äh, küll austame teie seisukohta, aga lubage mul öelda, et äh, ei valitse veel ülemaailmset äh, üksmeelt selle karistusviisi tühistamise osas. surmanuhtlust kasutatakse veel paljudes maailma riikides, sealhulgas ka mõnedes lääneriikides. meie usume, et Äh, asju saab uuesti läbi vaadata, kui me hakkame läbi vaatama kriminaalõigussüsteemi. arvestades Bangladeshi sotsiaalmajanduslikke tingimusi. surmanuhtlust kasutatakse ainult väga võigaste kuritegude puhul seda ei kasutata eriti sageli, ainult äh, tõesti selliste väga äh, kohutavate kuritegude puhul seda karidust äh, kohast, kohaldatakse ning kogu selles protsessis on ka väga palju kaitsemeetmeid, nii et, et tegemist on tõesti väga, väga põhjaliku protsessiga niisiis palume teie mõistmist selles küsimuses, tegemist on osaga meie õigussüsteemid ning ma pean ütlema, et äh, tahaksin juhtida teie tähelepanu äh, ka sellele, et kui rahvusvaheline kriminaaltribunal oma teise otsuse langetas äh,, kus äh, inimene määrati siis äh, eluks ajaks vangi. siis äh, tekkis selline spontaanne noorte liikumine, sajad tuhanded noored inimesed tulid siis pealinna keskväljakule, seda liikumist nimetatakse nüüd Shaba muu liikumiseks, need inimesed olid seal peaväljakul üle kahe kuu ning, ja isegi praegu nad tulevad ikkagi sinna äh, sageli kokku, nad ei jää sinna küll terveks päevaks, aga nad korraldavad siis meeleavaldusi. Nemad protesteerisid selle vastu, et kellelegi kes oli süüdi mõistetud kolmesaja neljakümne nelja inimese tapmise ja teiste kuritegude eest määrati ainult eluaegne vangistus. Nad küsis, küsisid, et kui palju peab veel tapma, et surmanuhtlust saada. see noorte liikumine, eh, kogu, kogu riik, suurem osa riigist äh, Äh, toetab nende äh, seisukohti. niisiis äh, palun saage aru sellest, mida tunnevad tuhande üheksasaja seitsmekümne esimese aasta kuritegude ohvrid ja nende pered. nelisada tuhat või rohkemgi naist olid piinamise ja vägistamise ohvrid, kolm miljonit inimest tapeti need sügavad haavad, mis rii-, mida riik on pidanud taluma viimased eh, nelikümmend aastat, nii et palun nähke asju ka sellest vaatevinklist. Eh, Charles, eh, aitäh kain-, lahkete sõnade eest, nüüd räägime välispoliitikast. meie suhted India ja Pakistaniga me tervitame tõesti äh, vast ametisse valitud Pakistani äh, peaministri äh, žesti India suunas ning ka India reageeringut sellele. meie usume, et selles regioonis on meil vaja rahu, rahu ja julgeolek ning areng on väga olulised ning meie peaminister, kui ta alustas oma teist ametiaega kahe tuhande üheksanda aasta jaanuari alguses, siis ta kutsus kõiki naaberriike üles tegema koostööd. ta ütles, meil on ühine vaenlane ja see vaenlane on vaesus. me peame kõik ühiselt tegema koostööd selleks, et sellest nuhtlusest lahti saada. me kõik peame tegema koostööd selleks, et meie Äh, rahvale tagada paremat elu, sest nad väärivad paremat elujärge. ma võin teile öelda, et äh, mõningase uhkuse tundega, et äh, tänu minu peaministri üleskutsele, tänu väga suurtele jõupingutusele on Kagu-Aasias täna selline õhkkond, mis soodustab koostööd koostööd siis vaesusest jagusaamise nimel. meil on äh, väga palju igasuguseid äh, äh, koostööjuhte. niisiis Bangladesh jätkab oma rolli mängimist regioonis ja ka kaugemal. me loome rahu, säilitame rahu ning äh, tegutseme selle nimel, et rajada ja tugevdada demokraatiat, demokraatlikke institutsioone ning tagada inimeste õigused kõigil tasanditel. Rahinge küsimus, see on väga kahetsusväärne teema. see probleem on veninud juba kolm aastakümmet. Bangladesh tuhande üheksasaja seitsmekümne esimese aasta kogemuse tõttu, kus kümme miljonit meie inimest said äh, pagulasteks erinevates India osariikides, oleme alati üritanud teha oma parima äh, rahingede heaks, kes põgenesid tagakiusamise eest ning kes tulid Bangladeshi äh, äh Myanmarist. me oleme üritanud olla Äh, suuremeelsed võõrustajad, nüüd meil on umbes kakskümmend üheksa tuhat äh, registreeritud pagulast kahes laagris, äh, kus ÜRO ja teiste sõprade abidega me oleme nende eest hoolitsenud. aga lisaks on veel kolmsada kuni viissada tuhat registreerimata rahinget, kes on Bangladeshi tulnud ebaseaduslikult see on tohutu suur koorem riigile, mis on maailma kõige tihedamini asustatud riik. me oleme jõudnud sellesse punkti, et me lihtsalt ei suuda enam rohkem pagulasi vastu võtta, füüsiliselt ei ole rohkem võimalik enam inimesi vastu võtta ja seetõttu möödunud aasta juunis me ütlesime ka väga selgelt välja, et meie enam ei suuda rohkem pagulasi vastu võtta ning kahepoolsetel alustel oleme pidanud läbirääkimisi Myanmariga eh, selleks, et need inimesed saaksid koju tagasi minna, kuigi me ei ole alla kirjutanud pagulaste konventsioonile ja selle protokollidele, aga me oleme siiski pidanud kinni pagulaste mitte tagasisaatmise põhimõttest, me ei ole kunagi kedagi sunniviisiliselt tagasi saatnud, aga me lihtsalt ei suuda enam rohkem pagulasi vastu võtta selline on meie hetkeseis. tegemist on meie jaoks tohutult suure koormaga keskkonna mõttes, majanduse mõttes, äh, samuti äh, õiguskorra mõttes, tegemist on väga suure probleemiga ning mõned rahinged, kes on äh, siis läinud Bangladeshi kaudu paljudele tööturgudele, väites, et nad, see on see bangladeshlased ja nemad mõjutavad olukorda meie tööturul ning äh, ripu, rikuvad meie tööliste mainet, keda peetakse muidu väga distsiplineerituteks, töökateks ja ausateks. tegemist on meie jaoks väga suure probleemiga ja me loodame, et äh, kõik aitavad meid seid, äh, seda probleemi lahendada, sest et probleem on tegelikult Myanmaris ja seega lahendus peab tulema ka Myanmarist. Äh, Rahingede kodakons-, õigust kodakondsusele tuleb tunnistada, samuti tuleb luua neile majanduslikud võimalikud, tuleb luua Myanmaris soodusad tingimused, nii et, et need inimesed saaksid tagasi minna ja end oma, enda kodumaal turvaliselt tunda me teeme koostööd oma naaberriikidega ja otseselt ka Myanmariga selle probleemi lahendamiseks, nii et, et äh, me loodame, et te mm, näitate üles mõistmist ka selles küsimuses. ning suur aitäh teile kõigile. et te olete meid toetanud äh, Äh, ajal meil toimusid sellised suured tragöödiad. me tahame teha kõik, mis võimalik, et midagi taolist enam ei korduks. aga, aga tõenäoliselt selliseid ebaturvalisi hooneid on väga palju sest et pikka aega on riigis valitsenud karistamatus inimesed, kes panid toime genotsiidi, inimesed, kes tapsid meie rahvuse isa, lihtsalt eh, ei läinud kohtu alla ja said isegi eh, tasu oma kuritegude eest ja inimestele tundus sel ajal, et ehitusseadustest pole vaja kinni pidada. me üritame nüüd sellele karistamatusele lõppu teha ning me loodame, et äh, selles ettevõtmises Euroopa Liit ja Euroopa Parlament on meie poolel. Te olete alati olnud meie poolel, suur aitäh teile teie toetuse eest, aitäh! suur tänu, proua minister, suur tänu informatsiooni eest ja valmiduse eest meiega arutada ka neid äh, dramaatilisi sündmusi. ma loodan, et tulevikus on võimalik sarnaseid juhtumeid äh, vältida, aga see ei ole mitte ainult teie koduriigi ülesanne, me oleme ka Euroopa Liidus nendest küsimustest rääkinud, sest meie ettevõtted äh, üritavad Euroopasse tarnida odavat kaupa ja kannavad siin ka oma vastutust, nii et sellepärast tuleb meil ka selgeks teha, et Euroopa ettevõtted, mis selliseid äh, tooteid Euroopa Liidus müüvad, peavad äh, teatud reeglitest kinni pidama, peavad hoolitsema töötajate kaitse eest ja ILO sotsiaal- ja tööturustandarditest kinnipidamisest. nii et loodetavasti üheskoos on meil võimalus olukorda parandada et töötajatel oleks äh, töökoht ja seda heade tingimustega ning Euroopa ei peaks kasu lõikama sellest äh, halvast olukorrast äh, teatud riikides ka teie koduriigis ja tõesti, me ei süüdista mitte teie riiki, vaid anname endale aru, et tegemist on ühise vastutusega. aitäh! Thank you so much.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 Now we come nii, nüüd läheme meie kolmepäevase töömaratoni tõelise kõrgpunkti juurde, härra Kukani raporti juurde. suur tänu, härra president, te ütlesite väga õigesti. kallid kolleegid, kahekümnenda, üheksandal ja kolmekümnendal aprillil kuus stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomisjoni kohtumist Euroopa Parlamendi ja Montenegro vahel toimusid Podgoritsas Montenegro pealinnas. meil oli esindatud kuus äh, liiget, härra Jelko Katšin, Anna Ibrisagic, Francesco De Angelis, Nikos Krisokelas ja Ulrike Lunacek. enne kaht töösessiooni meie parlamendiga kohtusime riigi poliitiliste juhtidega, kaasa arvatud presidendi, peaministri, kahe aseministriga. meie delegatsioon oli esimene kõrgetasandiline Euroopa Liidu delegatsioon pärast presidendivalimisi, mis olid vastuolulised. aga kui meie kohale jõudsime, olid valimistulemused lõplikuks kuulutatud visiit toimus parlamendi boikoti ajal, osa opositsioonist boikoteeris parlamenti, kolm kuuest opositsiooni eh, erakonnast eh, boikoteerisid parlamenti. valimiste küsimus oli kõige tähtsam küsimus ja me rääkisime ka sellest ähm, lindistusskandaalist, äh, meie kontaktidest ja parlamendi boikotist äh, see varjutas ka meie tavalised arutelud korruptsiooni ja kuritegevuse vastasest võitlusest. natukene informatsiooni, mõned kuud tagasi TPS eh, partei, juhtiva partei kongressid, lindistused jõudsid avalikkuse ette, seal räägiti, kuidas riigi vahendeid kasutada partei toetajate huvides see skandaal tõi endaga kaasa tuua, tõi endaga kaasa usalduse, usaldamatuse demokraatiasse ja õigusriiki. aprillikuus äh, president ütles, et see skandaal mõjutab äh, kogu riiki. president valiti Neero enamusega ja tegelikult äh, opositsioon siiamaani ei tunnusta valimistulemusi. sellistes tingimustes meie delegatsiooni ametlik äh, positsioon oli järgmine. see lindistusskandaal, äh, seda peab uurima nii poliitiliselt kui ka juriidiliselt. Äh, Euroopa Liit hindab seda Kopenhaageni kriteeriumite kaudu, valimis, presi-, presidendivalimiste tulemused on lõplikud valimissüsteemi puudujäägid on tõelised ja tõsised ja ja Montenegro peab oma valimissüsteemi järg-, enne järgmisi valimisi parandama. opositsiooni tõstatatud küsimused on osaliselt õigustatud, isegi kui see nõudmine, et korrata valimisi või tühistada valimised, ei ole proportsioonis parlamendi boikotti ei ole võimalik toetada. Montenegro riskeerib praegusel hetkel äh, aeglustuda oma teel Euroopa Liitu ja ei aita suurendada usaldust äh, demokraatiasse. see seisukoht tuli väga selgelt välja Montenegro parlamendis ja diplomaatiliselt seda öeldi ka kohtumises valitsustega. parlamendi esimees üritab parlamenti kaasata nii palju kui võimalik konflikti lahendamisse ja praeguse olukorra lahendamisse. tundub, et see tuleb vastu opositsiooni nõue, nõudmisele niikaua, kui lähtutakse sellest, mis on kirjas põhiseaduses. siiamaani opositsioon on osaliselt probleemi tunnustanud ja lubanud äh, sellega tegeleda. ühine dokument võeti vastu kohtumise lõpus, seal on räägitud ka presidendivalimistest. kokkuvõttes äh, avalikkus on mures lindistusskandaali pärast ja ka valimistel toimunud probleemide pärast. poliitiline stabiilsus on saanud kahjustada, kuid see ei ole ebastabiilne sellel visiidil oli väga suurt tähelepanu kogu Montenegros, Euroopa Parlament esitles oma selget seisukohta, millest said aru kõik arutelus äh, osalenud. meie aruteludes äh, Montenegros puudutasime väga paljusid erinevaid valdkondi, kuid ma arvan, et välja tuleks tuua ainult põhilised. ning ma lisaksin veel, et äh, teisipäeval sellel nädal oli härra Luktšitš, välisminister, laiendatud juhatuses ja ta andis meile teada, et täna toimub parlamendis erakorraline koosolek, kus nad üritavad esitada lahendust äh, sellele, kuidas opositsiooni nõuetega edasi minna. Nad üritavad kokkuleppele jõuda, olukorda lahendada ja parlamendi boikotti lõpetada härra esimees, suur tänu! Uh, suur tänu, härra esimees, teen hästi lühidalt, tahtsin lihtsalt öelda, et äh, mina usun, ma leian, et äh, Edward Kukani raport tõesti Balkani eksperdina on hea raporti koostanud, ta on kunagine välisminister ja diplomaat ja teab väga hästi sealset olukorda ning äh, ma ei hakka midagi kahtluse alla seadma, eh, mida öeldi, mina ei olnud kohapeal valimiste ajal, ma olen ainult lugenud, mis seal toimus, tundub, eh, mul on hea meel, et olukord laheneb, et sellest õpitakse ja tegeletakse nende probleemidega, mis on valimissüsteemis. ilmselgelt presidendil ei ole, ei ole piiranud eh, täidesaatvat võimu ja tegemist on pigem sümboolse ametikohaga. peaminister ja parlamentaarne süsteem valitseb, aga kui on probleeme, siis otse loomulikult tuleb neid uurida. ja kõik asjad tuleb korda saada tasakaalu osas kõik parteid on nüüd nõustunud valimistulemusega ja parlament vastab uuesti hakata toimima normaalselt ja et boikott lõpetatakse. ma olin kohal ka sellel kohtumisel välisminister Luksitšiga, kes kinnitas meile, et neil on võimalik varsti oma tööd tavaliselt edasi ja Montenegro on väike riik, kõik tunnevad kõiki, tegemist on väga kompleksse, rikka ühiskonnaga ta on kandidaatriik, peetakse läbirääkimisi ja neil on vaja meie toetust, nii et need küsimused tuleb lahendada. soovite te vastata härra Tänokile? Uh, kõik küsimused on ju vastatud, ütles härra Tänok, aga vahel võib-olla talle ei meeldi teie avaldus ja siis ta tahab teile äkki vastata kuulasin härra Tännuki ja tema avaldus meeldis mulle, ütleb härra Kukan. kirja pandud, ütleb härra Brock. aitäh, koosolek on lõppenud. So... kell kaksteist jätkame viie minuti pärast laiendatud juhatus.